Possiamo iniziare. lugupeetud kolleegid, palun asuge oma kohtadele, siis me saame alustada oma koosolekuga. me peame kõigepealt ähm, kinnitama oma päevakorra, ma sooviksin lisada veel ühe aspekti. ja see puudutab punkti kümme sel hommikul toimus arutelu ja seda pidas inimõiguste alakomisjon ning proua Hautala, kes on ka meie raportööriks inimõiguste kaitseid toetava Euroopa Liidu poliitika osas, siis me ei saa seda arutada täna pärastlõunal sest äh, alakomisjonis juba toimus väga põhjalik arutelu. ja tema teksti alusel äh, jõuti ka ühise ja laiaulatusliku äh, konsensuseni, tema teksti toetati ja võimalus on siis hääletuse ajaks muudatusettepanekuid esitada, kompromissmuudatusettepanekuid. ma annan ka sõna proua Hautalele. proua Pakk Saksa kapist, ei tule tõlget, palun, ütleb proua Pakk. härra esimees, vaatame, kas on probleeme saksakeelse tõlkega, sest saksa keel on ju meie ametlik keel, kas te kuulete nüüd saksakeelset tõlget? ja, ja proua Haukala. lugupeetud esimees, nagu öeldud, mina sai täna käsiteldaisi ihmisoikeus. nagu öeldud, ettepanekuks on eh, lükata edasi palun kasutage mikrofoni või rääkige sellele ligemal. lugupeetud eesistuja, esimees, nagu öeldud, eesmärgiks oli teha ettepanek, et me ei kasutaks täna aega selleks, et arutada minu inimõiguste kaitset toetavaid EL-i poliitika arvamust, sest nagu te ütlesite, me alakomisjonis pidasime väga pika, põhjaliku ja ja konstruktiivse arutelu, me oleme täiesti ühel meelel selles, et need sada seitseteist muudatusettepanekut põhimõtteliselt parandavad raporti kvaliteeti, kolleegide sõnul teevad veel paremaks ja ma usun, et me võime järgmine kord kohe hääletamise peale minna. Ahveti komit-, komisjonis, komisjonis ja võin öelda, et need sada seitseteist muudatusettepanekut on komisjoni arvates märk sellest, et teema on oluline ja tähtis meile kõigile. minu ettepanek on, et me käsitleksime seda äh, juuni ähm, täiskogus, sest kõrge välispoliitika esindaja on soovinud ise osaleda sellel arutelul, aitäh. väga hea. kui te nõus olete, siis me sellisel jah, sellisel juhul võtame vastu proua Hautale ettepaneku ja võtame tänasest päevakorrast punkti kümme maha. see oli küll kavandatud meil tänasesse päevakorda, aga siis me räägime sellest järgmisel koosolekul, mul on veel ka paar teadaannet. meie koosolekute päevakorra kohta. neljateistkümnendal aprillil toimub siis äh, arvamuste vahetus ÜRO ähm, esindajaga, kes tegeleb välispoliitika teemaga ja see puudutab konfliktide ennetamist ja äh, rahukomisjoni mandaadi ülevaatamine. viieteistkümnenda ennelõunal to toimub koosolek äh, Timaminoga, kes on Relexi direktor. arutelu teemaks on Aasia ja Ladina-Ameerika siin räägitakse läbirääkimistest ja assotsieerimislepingust Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel. nüüd kahekümne kolmanda veebruari ja kaheksanda märtsi koosolekute protokollide kinnitamine on meil päevakorras. Need protokollid peaksid olema teie dokumentide hulgas olemas ja kui mingeid vastuväiteid ei esitata, siis need protokollid äh, kinnitatakse ja nüüd järgmine punkt. vajadus Euroopa Liidu Lõuna-Kaukaasia strateegia järele. härra Posselt, palun. härra esimees, ma ei saa nii kiiresti, ma ei saanud nii kiiresti aru, te ütlesite, et et neljateistkümnendal, viieteistkümnendal märtsil toimub äh, koos, vabandust, aprill, ütleb härra Posselt ma ei hakka teid, teile siin pikemaid küsimusi esitama, ma saan aru, et tegu on väga oluliste ÜRO ja RELEX-i oluliste esindajatega, aga minu meelest see tendents, et kolmapäeviti ja neljapäeviti milleks on tegelikult, mis on ette nähtud fraktsiooni koosolekuteks, me siia üritame veel komisjoni koosolekuid liita ja, ja samas meil on vaja ka ette valmistada täiskoguks ja meil on ka kohtumised oma valimispiirkondades, et me peaksime sellist ajakava arutama. ma näen, et meil on pidevalt äh, rohkem koosolekuid, mis asetatakse fraktsiooni koosolekute nädalatele kolmapäeviti, neljapäeviti ja minu meelest äh, ei ole see õige, sellepärast et vastasel korral meie valijad ei teagi enam, et meie ka eksisteerime, sest nad lihtsalt ei näe meid. härra esimees, me võtame selle teatavaks härra Posselt. me peame tõesti selle üle mõtlema, teil on õigus see koosolek millest mina rääkisin, leiab aset kolmapäeva õhtul ja järgmine koosolek leiab aset neljapäeva hommikul, nii et see ei lõiku ka fraktsiooni koosolekuga. kuid teil on tõesti õigus oma märkuses, härra Posselt. see ei lõiku fraktsiooni koosolekuga, aga see lõikub teiste tegevustega, mis meil on planeeritud oma valijatega valimisringkondades fraktsiooni koosolekute Äh, koosolekud taoliselt lõpevad kolmapäeviti ja siis meil on võimalus minna oma valimisringkondadesse, selline on traditsioon siin parlamendis juba aastakümneid. nüüd on aga olukord selline koosolekutega, terve nädal on täis ja meil ei jää enam aega tegevuseks valimisringkondades, sellest äh, ma rääkisin, härra esimees. niisiis, ametlik äh, koosolekute kalender näeb ette, näeb välja selline, et äh, neljapäeva ennelõuna on ette nähtud äh, komisjoni koosolekuks. ja see on niimoodi ka alati olnud, aga me loomulikult arvestame teie märkusega. ja oma praeguse ja tulevase koosolekute kalendriga üritame teile võimalikult vastu tulla. nüüd punkt viis meie päevakorras, vajadus Euroopa Liidu Lõuna-Kaugu Aasia strateegia järele. raportööriks on härra Kirillov ja te arvatavasti teate, et see punkt kahekümne seitsmendal jaanuaril oli juba komisjonis arutelul, kuna see teema on aga tundlik siis esitati äärmiselt palju muudatusettepanekud ehk täpsemalt kakssada üheksakümmend viis muudatusettepanekut on esitatud. kolleegid äh, äh,, raportöör ja teised kaastöötajad on pidanud väga palju tööd tegema ning äh, on äh, saadetud meile ka kiri ka teistelt komisjonidelt ja ja härra Kirillov äh, pakub välja, et jah, et kõik need uued ettepanekud tuleb üritada mm, siia raportisse kaasata ja nüüd pikemõtult annangi sõna härra Kirillovile, kes räägib kolleegide välja pakutud ettepanekutest ja räägib ka kompromissmuudatusettepanekutest ja tal on sõna, palun. Let me first of all underline again the main idea of the lubage mul kõigepealt rõhutada jälle selle raporti peamist mõtet. nimelt äh, õigustada Euroopa Liidu suuremat strateegilist äh, rolli selles piirkonnas ning tunnustada seda vajadust ning pakkuda välja elemente, milline võiks olla Euroopa Liidu võimalik strateegia Lõuna-Kaukaasias. tahaksin öelda, et teil on täiesti õigus. huvi selle raporti vastu oli väga suur, oli ligi kolmsada muudatusettepanekut, teha oli palju kuid kõigepealt lubage väljendada minupoolset tänu kõikidele kolleegidele, kes muudatusettepanekuid esitasid ja panustasid, eriti mis puudutab konstruktiivset koostööd. Kol- äh,, variraportööridest äh, kolleegidelt, mis sundis meid tegelikult arvestama väga paljusid neid äh, ettepanekuid kompromissidena, kuigi me jõudsime kokkuleppele kolmekümne nelja kompromissi suhtes, mis võtab tegelikult arvesse valdava osa nendest muudatusettepanekutest, mida kolleegid esitasid. lisaks sellele te-, osasid muudatusettepanekuid me arvestada ei saanud, nimelt mis puudutab äh, raporti neutraalsust ja objektiivsust, me pidime selle säilitama mõned neist ei oleks aidanud kaasa tasakaalu säilitamisele ja nagu te teate, mitmeski mõttes on see tasakaal üsna õrn, eriti mis puudutab Gruusia ja Venemaa konflikti ning Mägi-Karabahhi konflikte. Nende kompromissidega koos esit-, tuua, esitatakse veel ka tehnilisemat sorti suulisi muudatusettepanekuid ja nagu te äh, härra äh, esimees teate, Interest ja Retrest on meil raport ettepanek arutada seda koos variraportööridega ning oleme kaalunud kolme muudatud kompromissettepanekut, eh, mida võiks siia raportisse juurde kirjutada. oleme kõik teadlikud sellest, et kolm riiki peavad käima veel pika tee nii demo-, demokratiseerimise kui Euroopa väärtustele lähenemise teel, kuid tunnustame nende jõupingutusi selles suunas ning nende soovi osaleda Euroopa poliitikates, nagu näiteks naabruspoliitikas. kas kritiseerida või pigem julgustada konstruktiivseid ja demokraatlikke reforme, kuid lubage mul öelda taaskord, kinnitades, et et meie pöörame rohkem tähelepanu Euroopa Liidu strateegiale ja ma ei tahaks, et see raport äh, näeks välja nagu eduaruanne Need kaks konflikti aga, Mägi-Karabahhias ja Gruusias, jäävad põhiliseks äh, probleemiks stabiilsusele Lõuna-Kaukaasias, takistuseks ka sotsiaalsele ja majanduslikule arengule ja seetõttu raport on rõhutanud neid kahte nõu- ähm, ning äh, öelnud, et väga oluline on saavutada stabiilsus pere, äh, piirkonnas ning rõhutab Euroopa Liidu strateegilist rolli. Äh, soovitatakse, et Venemaa lubaks külmutatud konfliktidel äh, laguneda ning leida võimalusi nende lahendamiseks. see näeb ka, kui haavatavad on investeeringud äh, selle piirkonna projektidesse ja äh, arvestab seda, et tegemist on ka Euroopa Liidu strateegilise energiaallikaga selles sõjas sai Euroopa Liit aru, et tema peab mängima aktiivsemat rolli siin piirkonnas, eriti mis puudutab konflikti vältimist ja konflikti lahendamist. eriti puudutab see Mägi-Karabahhi konflikti, kus Euroopa Liit on praktiliselt äh, olematu olnud, lihtsalt deklareerides Minski grupile toetust, sellest minu arvates ei piisa, isegi kui Euroopa Liit võtab äh, tõsiselt oma uut äh, tugevamat rolli äh, välispoliitikas, mis talle anti Lissaboni äh, lepinguga. Euroopa Liit on rahvusvaheline vahendaja, mida aktsepteerivad mõlemad pooled ja seetõttu ei tekita ta omakorda konflikte, seetõttu ma rääkisin strateegiast ja loodan, et saan selle komisjoni toetuse selleks, et parendada head aktiivset muljet avaldavat rolli, mida Euroopa Liit mängib, aitäh! Ringraziamo il relatore onorevole Kirilov e diamo la parola. suur tänu, härra Kirillov. nüüd saab sõna proua Ebrisasic, tema variraportöör. Ehm, suur tänu, härra esimees. ka mina toetan härra raportööri, meil oli väga hea koostöö ja see koostöö oli hea mitte ainult raportööriga, vaid ka äh, variraportööridega. me oleme saanud äh, umbes kolmkümmend äh, kompromissmuudatusettepanekut, see oli ka vajalik, sellepärast et muudatusettepanekuid esitati ju peaaegu kolmsada. ka meie sekretariaat nägi siin väga palju vaeva sooviksin ka öelda seda, et, et siin raportis räägitakse siis Euroopa Liidu strateegiast, täpsustatakse täpsemalt, mida see strateegia selle piirkonna jaoks üldse endast kujutab ja me üritasime siin äärmuslikke versioone vältida, sellepärast me soovisime siin kujundada ähm, ühtset strateegiat kogu selle piirkonna jaoks ja mitte hakata siin ähm, välja tooma erinevaid äh, piirkonna osi. me oleme üritanud ka Euroopa Liidu rolli siin paremini defineerida, näiteks vabakaubandus on äärmiselt oluline faktor siinkohal, mida tähendab vabakaubandus majanduse arengu jaoks selles piirkonnas, ka see oli oluline küsimus ka põgenike tagasipöördumine Äh, see on oluline küsimus, kuna piirkonna see olukord ei ole veel niivõrd stabiilne, et põgenikud saaksid tagasi pöörduda. valimisvaatlus oli samuti üks prioriteete, et kuidas, ähm, millised tingimused tuleb luua selleks, et aset saaksid leida äh, vabad, äh, demokraatlikud, läbipaistvad valimised. ainus punkt, kus me oleme kritiseerinud üksikisikuid või ka üksikuid riike ja selles osas me olime kõikides fraktsioonides ühel arvamusel, puudutas äh, sõnavabadust. me nägime, et sel, see probleem on siin piirkonnas nii laialdaselt levinud, et me peame tõesti seda rohkem rõhutama, me peame äh, seadma, saatma signaali, et me ei ole praeguse olukorraga selles küsimuses rahul me kavatseme esitada veel mõn-, rea suulisi muudatusettepanekuid, sest Rahvapartei on esitanud muudatusettepaneku kakskümmend neli, see puudutab Euronesti. siin oli meile oluline täpse kuupäeva paikapanek, me rääkisime märtsist, kuid nüüd me oleme juba aprillikuus ja seetõttu me teeme vastava suulise muudatusettepaneku, et muuta seda äh, juba nüüdseks möödunud tähtaega. ma loodan, et te toetate mind selle ettepanekudes. rahvaparteis on meil veel üks probleem, nimelt kompromissmuudatuse ettepanek kolmkümmend. siin peab tulema osade kaupa hääletus ja teine os-, teise osa puhul siin on tegu Musta mere liidu loomisega meil peab siin tulema eraldi hääletus, osade kaupa hääletus ja võib juhtuda, et mõned toetavad mõlemat osa ja mõned toetavad ainult esimest osa. me rääkisime selle osas ka teiste fraktsioonidega, et ka neil oleks siis võimalik Rahvapartei ettepanekut toetada. härra esimees, suur tänu, proua Ibrisagitš. ja nüüd äh, variraportöör proua Luletšek. president härra president, ka mina tahaksin hakatuseks tänada raportööri ja ka variraportööre ning samuti sekretariaati selle suure töö eest, mis nad on teinud ja milleni lõpuks jõudi. ja oma fraktsiooni nimel tahaksin ka toetada fraktsioon äh,, raportööri välja pakutud teksti ning ka äh, kompromisse, milleni on jõutud. olen nõus sellega, millega äh,, mida mu kolleegid enne ütlesid, me tahame ühtset strateegiat kogu piirkonnaga ja piirkonna jaoks ja vaadata seda, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et tugevdada oma äh, rolli kõigi kolme riigi puhul, aga erinevates valdkondades ja samal taha, samal ajal on kõigis kolmes riigis sarnaseid äh, probleeme, on siis tegemist meediavabadusega, mis on probleemiks ju kõikides kolmes erineval tasandil. me tahtsime eh, rääkida mitmetest teemadest, kuid mitte minna väga detailidesse. mis puudutab inimõiguste rikkumisi, inimõiguste kaitsjaid, opositsiooni äh, õigused nii äh, parlamendis sees kui väljaspool parlamenti äh,, Äh, kodanikuühiskond, vabaühendused, inimesed, kes kaitsevad vähemuste õigused, on need siis etnilised, äh, seksuaalvähemused või muud, kõik need on sarnased erineval tasemel kõigis kolmes riigis. meie peamiseks eesmärgiks oli vaadata, mida suudab teha Euroopa Liit selleks, et tugevdada demokraatiat, tugevdada meediavabadust, sõnavabadust, aga samas olla vahendajaks, kellel on tugev äh, mõju nii-öelda kellel on võimalus jõuliselt anda nii piitsa kui präänikut, toetades valik, äh, valitsusi nendes ühiskondades, kes tahavad liikuda edasi, liikuda lähemale euroopalikele väärtustele, euroopalikule demokraatia stiilile, aga samas pakkudes äh, neile tuge seal, kus see vajalik on. ehk äh, üks asi, ja pean, eh, olin möödunud nädalal ise Gruusias delegatsiooniga ja ma olen siiani rabatud sellest, mida ma nägin seal, mis toimub piiridel, eh, mis toimub Põhja-Osseetia ja Gruusia piiril, rääkides, näha, eh, vaadates, mis seal toimub, see roll, mida mängib Euroopa Liit seal. jah, ma räägin praegu Gruusiast, aga see käib ka nii Armeenia kui Aserbaidžaani puhul püüdes äh, lammutada neid külmutatud konflikte. Äh, tugi rahvusvahelised rahujõud, äh, rohkem kui kakssada tuhat inimest on põgenenud Gruusiast ja kuulge, see ei ole ju mingi suur riik. kui me vaatame neid asju siin raportis, siis on selge, et on oluline meie kohalolek seal siin on paar asja. Teil on äh, ettepanek ka nina all ja mul on hea meel, et jõudsime kokkuleppele punkti kahekümne kuues juures. see on see, miks, mille üle me oleme murelikud. nimelt kõik kolm riiki on kiiresti suurendanud sõjalisi kulutusi ja see muidugi ei aita lahendada ega leevendada pingeid nendes riikides. minu meelest see on oluline jõuda selle punktini. teine teema on see, et viitasime ühe meedia teemale, nimelt Utelsat on Euroopa äh, ringhäälinguettevõte, ta ei tohi äh, vene keeles edastada äh, programmi Gruusia, Gruusias, mis tähendab seda, et Vene elanikkond võib kuulata ainult äh, Gruusiast põhja poolt äh, pärit olevat äh, programmi, aga mitte seda programmi, mis on pärit Euroopast. ma tahaksin viidata ka muudatusettepanekule, suulisele muudatusettepanekule number kuus, aga me oleme kokku leppinud raportööris sellega, et ma tahaksin, et esimene osa viitaks riiklikule strateegiale okupeeritud territooriumidele kus valitsus on lansseerinud äh, suhteliselt jõulised tegevused, ülejäänud suulised muudatusettepanekud tulevad täiskogul. veel üks teema, mis puudutab energiaallikaid, energiaolukorda nende riikide enda jaoks, jah, aga samamoodi ka see energiatarne, mis on oluline ka Euroopa Liidule peamiseks teemaks aga on aga see, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et tugevdada neid kolmes riigis, kes tahavad rahulikke, majanduslikke, demokraatlikke reforme ja stabiilset ühiskonna, äh, ühiskonda, mis oleks sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlik selles piirkonnas, aitäh! Eh, aitäh! järgmiseks saab sõna härra Nikolai, kes on samuti variraportöör. proua Nikolai. raport, Kret-. suur tänu. ka meie fraktsioon hindab seda raportit väga. me oleme arvamusel, et see sisaldab suurema osa kompromissidest ja see tähendab tõesti, et fraktsioonide vahel leidis aset väga hea koostöö. suur osa meie fraktsiooni ettepanekutest kaasati kompromissmuudatusettepanekutest. me tervitame seda, et seda piirkonda käsitletakse ühtselt, ma arvan, et terve piirkond peab ka kaastööd tegema, koostööd tegema. ja vaatama, kuidas kõrvaldada militaarsed konfliktid ja edendada majandust diplomaatilised suhted äh, riikide vahel on ka positiivsed, positiivselt kulgenud. meie oleme arvamusel, et õigusega on keskendatud just, keskendutud just äh, humanitaarteemadele. eriti just nendele inimestele, kes on pikaajaliselt ümber asustatud olnud, neid on umbes kakssada tuhat. eriti puudutab see probleem Mägi-Karabahhi piirkonda, samuti me tervitame seda, mis äh, puudutab äh, arvamusvabadust ja äh, mis puudutab ka muud seadusandluste reforme. suur tänu, kolleeg Nikolai! ja nüüd saab sõna variraportöör ja äh, aseesimees härra Provera. suur tänu ka mina soovin omalt poolt õnnitleda raportööri selle suurepärase töö eest. ja tänan ka sekretäriaati, kes meid on kõvasti aidanud. muudatusettepanekuid oli väga palju, mitmed märkused võeti ka arvesse ja väga lühidalt võin mina öelda järgmist esiteks, tegemist on parlamendi strateegiaga. me räägime siin idapartnerlusest. ja meie eesmärgiks on edendada arengut kodanikuühiskonnas, mitte ainult majanduslikku koostööd. ning see puudutab kuut liikmesriiki, kes on sellest partnerlusest huvitatud seega ühelt poolt on meil Euroopa Parlament ja teiselt poolt äh, kuus liikmesriiki, kes on huvitatud äh, sellest koostööst. ning meie partnerlussuhte eesmärk on edendada euroopalikku lii-, äh, mõõdet kandidaatriikides, kuid see ei ole ju ainus eesmärk või ainus filosoofia meil on äh, kavas edendada koostööd ka nende kuue riigi vahel ja see on väga raske, kui riikide vahel puhkevad äh, konfliktid, näiteks kui me vaatame Mägi-Karabahhi äh, piirkonda või kui me vaatame seda, mis toimub Gruusias. meie kõige tähtsamaks ülesandeks peab olema edendada nende konfliktide rahumeelset lahendamist ja me peame käituma selliselt, et äh, väheneks erimeelsuste arv riikide vahel. kuivõrd äh, see teema ja see olukord on väga tundlik. see tähendaks muuhulgas ka seda, et me peaksime ähm, tõhustama julgeolekut ehk teisisõnu tagama, et äh, pagulased, kes on erinevates suundades laiali pillutatud, võiksid rahumeelselt ja turvaliselt naasta koju. nüüd äh, olen oma sõnavõtul lõpetamas, kuid soovin siiski veel öelda, et äh, me peame meeles pidama kõige põhilisemat põhimõtet, territoriaalset terviklikkust, seda, et äh, riigi territoriaalset terviklikkust ei saa väärata kindlasti mitte sõjalisel moel, ei ole võimalik nihutada piire, nihutada füüsiliselt riigipiire ja eeldada, et äh, need piirid selliseks jäävadki, kuigi nende muutmisel kasutati jõudu. on olemas ka vastav ÜRO resolutsioon, äh, mis seda keelab, seda keelab ka Euroopa Liidu äh, poliitiline suunitlus ning seetõttu tuleb seda vältida. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et kodanikuühiskond on, et kodanikuühiskonnal on tähtis osa konfliktide lahendamisel kodanikuühiskonnal on tähtis osa ka meie strateegias. kodanikuühiskond täiendab poliitilist tegevust ning ma tänan veel kord raportööri ja kõiki ametnikke, kes meid aitasid. aitäh teile! härra Brock. härra esimees, ma tänan kõigepealt härra kolleeg Kirillovit selle raporti eest ja ka tema valmiduse eest äh, kompromissmuudatusettepanekutesse kaasata ka meie muudatusettepanekuid, ma ei hakka siin kordama seda, mida proua Jevrisagitš juba meie fraktsiooni nimel ütles. ma leian, et oluline on see, et Euroopa partnerluse poliitika kaudu me anname nendele riikidele ka Euroopa perspektiivi ning äh, lugemisel mul jäi silma, et me räägime väga äh, palju Euroopa Liidu suhetest nende riikidega ja riikide suhetest Euroopa Liiduga, aga me ei räägi nende riikide omavahelistest suhetest, et võib-olla härra Kirillov saaks ka selle kohta enne hääletamist mõne lause lisada, sellepärast et see probleem on äh, näha nii äh, idapartnerluspoliitikas kui ka äh, Vahemere partnerluses majandus ja poliitika, poliitilised suhted peavad riikide enda vahel piirkonnas olema tugevd-, tugevad. sellepärast, et neid suhteid ei saa parandada ainult kahepoolsete suhete kaudu Euroopa Liiduga, nii et me peaksime ikkagi tugevdama ka nende riikide omavahelisi suhteid. Vasta-, sest äh, ka see piirkond äh, on suundunud varem äh, Venemaa poole, nüüd on küll see piirkond osaliselt pöördunud Euroopa poole, aga selle piirkonna arengu jaoks sellest ei piisa, nii et võib-olla kompromissmuudatusettepanekute koostamise puhul teil on võimalus ka see ettepanek kaasata, sest ma leian, et idapartnerlus on väga oluline eh, poliitika ja seda tuleb ka majanduslikult tugevdada eh, see võimaldab ka vabakaubandustsooni koostada, aga see, sinna ei tohiks kuuluda ainult Aserbaidžaan, Armeenia, Gruusia ja Euroopa Liit, vaid me peaksime tagama selle, et äh, vabakaubandus äh, toetab ka suhteid nende riikide enda vahel. nii et me peaksime ka selle punkti siia kindlasti kaasama, suur tänu. suur aitäh teile, härra Brock. ja härra Sloboda. härra Sloboda, suur tänu, härra esimees, et ma saan ka lõpetuseks paar sõna öelda. ma sooviksin lisada veel paar sõna sellele, mida härra Prokk juba ütles. paar päeva tagasi me olime Gruusias ja rääkisime seal ka Aserbaidžaani ja Armeenia esindajatega ning üks esindaja ütles meile, et piirkondlik koostöö on selline kontseptsioon, mida eurooplased tahavad meile peale suruda ning ma arvan, et siin vastuväiteks on see, et piirkondlik koostöö on üheks eelduseks äh, selleks, et teil tulevikus paremini läheks nii poliitilises kui ka majanduslikus plaanis. ja ma sooviksin tõesti äh, leida ka selle äh, teema äh, jaoks mõne lause. võib-olla me võime leida, et piirkondlik koostöö praeguses kontekstis võib tunduda groteskne, kuid kui me räägime transpordi küsimusest või vabakaubandustsooni küsimusest või siis ka teistest äh, küsimustest. me teame, et siin komisjonis me oleme äh, Lõuna-Kaukaasia piirkonda üritanud äh, kokku tuua ka läbi teiste valdkondade. aga oluline on siin, et ka Euroopa Liidu toetus selle piirkonna jaoks peab endaga kaasa tooma poliitilise majandusliku stabiilsuse ja eelkõige, eelduseks sellele on kohalikud piirkondlikud suhted. kolleegi Anke Lamia e,. E... härra Kirillov, võib-olla võiksin ka mina teile lühidalt öelda, kui väga ma teie tööd imetlen ja anda siis teile sõna äh, lõppsõnaks. suur aitäh! lubage minul omalt poolt tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid ja kes mind toetasid ja andsid mulle ka häid mõtteid. ning ka mina tänan sekretäriaati äärmiselt tõhusa abi eest, mida nad mulle osutasid. samuti tean ma, et väga paljud vabaühendused, kes teadsid, et seda raportit ette valmistatakse, ähm, tulid omal algatusel meiega rääkima ning ütlesid, et nad äh, sooviksid näha seda või teist muudatust ja rääkisid sellest, mida nad regiooni kohta teavad. ka sellest oli palju abi. lubage mul, lubage mul omalt poolt ka äh, kinnitada, et äh, me kindlasti lisame siia suulise muudatusettepaneku, kuid Gruusia suhtes on muidugi selge, et vastav strateegia on juba vastu võetud. loomulikult on siin ka vaja kommenteerida härra Provera, härra Proki ja härra Svoboda sõnavõttu. ma olen täiesti veendunud, et regionaalne koostöö on hädavajalik ja mitte ainult selleks, et edendada majanduskoostööd, vaid tõepoolest ka selleks, et luua sobiv õhustik, milles tekiks tõeline julgeolek, tõeline turvalisus ja milles inimesed julgeksid äh, omavahel ühendust pidada. isegi grusiinid ütlesid et räägime parem koostööst äh, Euroopa Liiduga, omavahelisest koostööst ei ole siinkohal mõtet rääkida, kuid äh, see pole õige, sest äh, puhtloogiliselt tuleb ju rääkida ka koostööst Aserbaidžaani ja Armeeniaga. siiski on see grusiinide puhul pisut keeruline, sest me näeme ju ka raportist ja härra Provera samuti mainis seda, me räägime siin okupeerimisest ja jõu kasutamisest ma küll toetan kõiki muudatusettepanekuid või peaaegu kõiki, aga mis puudutab vabakaubanduspiirkonna alaseid ettepanekuid, mida tegid rohelised ja veel mõned kolleegid, eh, siis ma usun, et eh, neid asju lähemalt selgitada oleks mõistlik pärast hääletamist. kõige tähtsam on eh, selle asja puhul saavutada esialgne läbimurre Mägi-Karabahhi äh, konflikti puhul. eelmisel aastal astuti mitmeid tähtsaid samme, kuid äh, tuleb tunnistada, et mingeid tulemusi ju siiamaani näha ei ole. me räägime sellest, et tuleb vabastada okupeeritud territooriumid, tuleb äh, luua koridor, mida saaks kasutada Aserbaidžaan ja ka Armeenia ning juba peaaegu jõutigi kokkuleppele, kuidas seda teha, kuid mingil põhjusel ei ole seda kokkulepet ikkagi lõplikult sõlmitud ega rakendatud ja me peaksime kannustama osapooli seda sõlmima, sest eh, kuigi viimane sõna jääb asjaosalistele, siis tuleb ikkagi aru saada, et see lepe tuleb sõlmida, mõlemad presidendid on ju juba kohtunud kui lõpuks äh, sünnib see läbimurre ja tõesti sõlmitakse see kokkulepe, siis jõuame me edasi, siis võime me hakata rääkima tõelisest koostööst. siis tekib sobiv õhustik, millest ma rääkisin ja meie Euroopa Liidu, Euroopa Liiduna saame seda regiooni siis aidata. ning muidugi äh, lahenevad siis ka erinevad energia ja transpordiküsimused seega kõige tähtsam on saavutada see esialgne läbimurre. ja sellepärast ma ütlengi, et me võiksime siin vaadata ka Lissaboni lepingut, sest Lissaboni leping annab meile võimaluse mängida proaktiivsemat rolli. ma olen tänulik kõigi ettepanekute eest ning ka selle konstruktiivse vaimu eest, mida siin on üles näidatud. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh ka teile, härra Kirillov! tuletan kohalviibijatele meelde, et hääletamine toimub juba homme kell kümme viisteist. ja äh, täiskogule läheb see küsimus äh, teisel mail. nüüd aga liigume me edasi kuuenda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa Liidu strateegia äh, Läänemere, Läänemere suhtes siin on esitatud kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut äh, Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. Ähm, raportööriks on äh, härra Piilan ning härra Piilan ja variraportöörid on, äh, on arutanud neid kolmekümmet üheksat muudatusettepanekut ja jõudnud ka teatud kompromissettepanekuteni, mida meile nüüd tutvustabki lähemalt härra Pilan kellele annan koheselt sõna, sest äh, hääletamine toimub juba homme hommikul. suur aitäh! lugupeetud äh, härra esimees, nagu te väga õigesti ütlesite, on ähm, see arvamuse eelnõu välja saadetud juba kahekümne kolmandal märtsil, see oli siis ähm, esialgne arvamus mille oli koostanud regikomisjon ja mis puudutas Läänemere piirkonna strateegiat ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. ning nüüd me asume siis läbi vaatama arvamuse projekti. esitatud on kolmkümmend üheksa muudatusettepanekut ja täna lõuna ajal toimus meie viimane kohtumine kus me arutasime neid küsimusi variraportööridega, kes esindavad kõiki poliitilisi fraktsioone ja meil õnnestus jõuda nelja kompromissettepanekuni. ning nendes neljas kompromissettepanekus arvestatakse peaaegu kõigi kolmekümne üheksa muudatusettepanekuga. me üldiselt oleme väga rahul ja ma pean siinkohal tänama kõiki variraportööre, kes tegid suurepärast koostööd sest selline koostöö kindlasti hõlbustab suuresti ka meie homset hääletust. suur aitäh härra Bilanile. härra Kelam. Grazie, president. suur aitäh. To thank colleague Bielan for good spirit of cooperation and I think uh, we succeeded this afternoon to agree between different political groups about suur aitäh ja täna pärastlõunal jõudsime fraktsioonidega kokkuleppele kompromissettepanekute suhtes, neli nendest on äh, EPP-l fraktsioonile vastuvõetavad, minu arvates peamine probleem selle raportiga on see, et ahvet peab välja äh, andma oma arvamuse. ühe Balti mere strateegia, mis peaks olema Balti mere sisemine strateegia, samas kui eelnev põhjadimensioon tegeleb välissuhetega. kuid härra Pealani arvamus loomulikult peab peegeldama meie välissuhteid. arvan, et meil õnnestus vältida ühte riski, nimelt esialgses tekstis öeldakse, äh, seoti äh, Läänemere strateegia edu äh, meie välissuhetega. nii see enam ei ole kompromissis öeldakse, et see on edukam, kui õnnestub äh, luua ähm, konstruktiivne ja tasakaalustatud koostöö välispartneritega, see on täiesti okei okay.. siis saavutasime rahuldava kompromissiga äh, suhete puhul Venemaaga, ma arvan, et see on konstruktiivne kompromiss ning hm. üks delikaatne probleem on ära toodud kompromissettepanekus number nel-, neli. see puudutab Läänemere strateegia finantseerimist. tuli välja, et komisjon on endiselt orienteeritud pigem põhjadimensioonile sellesuunalisele mõtlemisele ja selle tulemusena on kakskümmend miljonit eurot, mille eest võitlesid äh, parlamentäärid, et eraldada selle, seda Läänemere strateegiale, seda saab tänava, tänavu kasutada ainult välissuhete jaoks ning kompromissettepanek number neli pakubki välja korrigeerida järgmise aasta eelarvet. mis puudutab nüüd teisi muudatusettepanekuid, siis EPP fraktsioon arutas muudatusi kakskümmend viis ja kakskümmend kuus ning olime nõus, et juhul, kui autorid on meie kompromisstekstiga nõus, mis väldib konditsionaalsust, siis EPP fraktsioon toetab muudatusettepanekuid kakskümmend viis ja kakskümmend kuus. siis tuleme välja üldiste muudatustega nende kahe artikli suhtes, aitäh! Grazie, onorevole Keelam, la parola al suur aitäh, härra Kelam, härra Jovski! aitäh! suur aitäh, härra esimees, omalt poolt soovin ma tänada kolleege, kellega tegin koostööd ja kuna olen variraportöör ja esindan sotsialiste ja demokraate, siis tahaksin teie tähelepanu juhtida eraldi kolmele äh, muudatusettepanekule ning need on kakskümmend neli, kakskümmend viis ja kakskümmend kuus. ma soovitan teil hääletada nende ettepanekute vastu Need muudatusettepanekud on esitanud äh, raportöör ise ning tema kolleegid ECR-ist, need on vägagi Venemaa-vastased muudatusettepanekud ja need ei lähe kokku selle raporti üldise eesmärgiga. Need äh, ettepanekud äh, mainivad kõik Nord Streami ja seda, kui kahjulik on selle äh, projekti mõju keskkonnale ning nendes muudatusettepanekutes räägitakse ka ühistest äh, sõja, sõjalistest operatsioonidest, äh, mida viivad läbi Valgevene ja Venemaa. mina aga tahaksin küsida, kust te selle kõik võtate? minu meelest see on kuulujutt. kas te võiksite siis selgitada, millistest allikatest see info pärineb? ma soovin teile ka meelde tuletada, et kui mingit infot antakse, siis tuleb äh, suuta ka tõendada selle äh, paikapidavust, alles siis võib selle kirja panna. see, mida me siit loeme, on, äh, on lihtsalt kõlakas, see on pinnapealne. Euroopa Liidu liikmesriigid on ju juba kokku leppinud, kuidas Nord Streami rakendatakse. aitäh, härra Mirski. proua Jäätemägi. Thank you, Mr President. aitäh, aitäh Äh, härra esimees, ka mina soovin tänada raportööri ning kõiki variraportööre, sest meil oli suurepärane koostöö ja seetõttu meil oli võimalik jõuda ka kokkuleppele ning koostada need neli kompromissettepanekut, mis loodetavasti leiavad meie kõigi heakskiidu. ma tahaksin omalt poolt ka rõhutada, et ei ole vaja uut bürokraatiamasinat ehitada on vaja konkreetset koostööd ja väga ranget ajakava. ja eraldi rõhutan ma seda, et meile on vaja koostööd keskkonnaalastes küsimustes. seda me oleme juba pikemalt arutanud loodetavasti meil õnnestub veenda ka Venemaad äh, tegema paremat koostööd. kuid äh, jah, seni on meie koostöö olnud väga hea ja selle eest suur aitäh kõigile asjaosalistele suur aitäh teile, proua Jäätemägi, härra Putikov. suur tänu, härra esimees. meie roheliseks äh, variraportööriks on härra Tarand, kes ei saa täna siin kohal olla ja seetõttu mina asendan teda täna. sooviksin tänada samuti härra raportööri ja sooviksin äh, viidata sellele, et meie meelest äh, kompromissmuudatusettepanekud on äh, tugevad. kui lubate, siis arvestades kolleegide märkustega, sooviksin ma paar sõna oma muudatusettepanek kakskümmend neli, kakskümmend viis ja kakskümmend kuus kohta. ma ei ole äh, võib-olla küll alati automaatselt selle poliitilise fraktsiooni ettepanekutega äh, nõus, kuid äh, ähm, ma, ma ei näe, miks neid Vene vastasteks klassifitseeritakse. kakskümmend viis ähm, väljendab muret, concern väljendab muret ähm, Nord Streami projekti rakendamise üle ja keskendub siin eriti just keskkonnaprobleemidele. Äh, ja mina olen äh, kindlalt veendumusel, et selle projekti rakendamisel on jah, tegu lõpliku faktiga, kuid sellegipoolest on vaja väljendada muret äh, seoses keskkonna aspektidega ja seetõttu ma ei leia, miks siin, miks see peaks olema Vene vastane ettepanek, ka kakskümmend neli muudatusettepanek ei ole minu meelest sugugi mitte Vene vastane. ja need faktid, mida näidatakse eh, punktis kakskümmend kuus, kui see on tõsi, siis ma arvan, et eh, selle kahekümne kuuenda muudatusettepaneku sisu tuleks enne hääletamist selgitada. ma aga ei näe nende muudatusettepanekute puhul ühtegi punkti, miks neid tuleks venevastasteks eh, klassifitseerida suur tänu, härra Pütikohver. ja sõna saab nüüd härra Paletskis. Eh, suur aitäh, härra esimees. ka mina õnnitlen raportööri ja kogu tema meeskonda, sest ma arvan, et nad on välja töötanud äärmiselt mõistlikud ehm, kompromissid kompromissid, mis võtavad kokku kõik esitatud muudatusettepanekud. ma juhin nende tähelepanu Kaliningradi oblasti tähtsusele ja usun, et meil on vaja edendada selle regiooni sotsiaalmajanduslikku arengut, sest see on kasulik Euroopa Liidu Venemaa koostööle ma ütleksin isegi, et Kalin-, Kaliningradi oblasti areng võiks olla lakmustestiks, mille abil mõõta Euroopa Liidu-Venemaa suhete üldist äh, õhustikku ning mis ehk aitaks meil ka näha äh, Moskva juhtide taotlusi. ma arvan, et meil oleks kindlasti mõistlik vaadata ka seda, kuidas rakendatakse Läänemere strateegiat ja kuidas see aitab kaasa Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia saavutamisele ma teen ettepaneku esitada suuline muudatusettepanek sel teemal, aitäh! suur aitäh ka teile! härra Svoboda! suur tänu, härra esimees! tuleksin tagasi Nord Streami juurde. mina ise toetan Nabucco projekti mõned äh, kolleegid samuti toetavad seda projekti. ja seetõttu ma ei näe, miks just Nord Streami nüüd ähm, rohkem toetatakse, seetõttu ma ei saa ka aru, miks me tuleme sellesama küsimuse juurde kogu aeg tagasi tulla, kas tegu on Vene vastase või mitte küsimusega, see ei ole kriteerium, mis minu jaoks on oluline. kui aga esimene muudatusettepanek on esi-, äh, koostatud niimoodi, et äh, projekti läbiviimisel tuleb eriti tähelepanu pöörata keskkonnaprobleemidele, siis härra Pütikohvril on õigus, oluline on siin läbipaistvus. aga kui äh, see on sellises sõnastuses, siis ma ei saa aru, miks me ei ütle selgelt, et kui see projekt läbi viiakse, siis tuleb eriti just tähelepanu pöörata loodus- ja keskkonnaprobleemidele, see on see, mida parlament on alati öelnud. ja me tuleme pidevalt tagasi ka selle ühiste militaarmanöövrite küsimuse juurde. aga kas nad nüüd ütlesid, et ähm, me tahame Nord Streami toetada või mitte, kui nad seda ütlesid, siis nad, siis nad tegid seda rumalalt, kui nad aga ei öelnud, siis ähm, me peame seda vältima, sest see sõna allegedly see on nii hägus, sest äh, kui me tahame kedagi süüdistada, kuid me päris nagu ei julge, siis me ütleme, et väidetavalt, allegedly. nii et sellega me ainult suurendame ebausaldusväärsust. et kui meil on põhjust äh, kellegi kritiseerimiseks, siis me peaksime seda ka tegema. kui on olemas oht, et, äh, et keegi paneb Nord Streami alla pommi, et kogu see projekt õhtu, õhku lasta, siis me peaksime sellele ohule ka selgesõnaliselt viitama. et mina ei leia, et Euroopa Parlament peaks nii hägusaid sõnumeid äh, välja saatma, sellepärast et need muudavad hea raporti pigem kehvaks. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Brock. suur tänu, härra esimees. nagu viimasegi sõnavõtu puhul sooviksin ma ka nüüd paar märkust teha kindlasti on olukord selline, et Euroopa Parlament peab toetama keskkonna probleemidele eh, tähelepanu pööramist. Soome Taani, Saksamaa on kinnitanud, et et keskkonna aspektist ähm, on selle projektiga kõik äh, korras, kuid teine aspekt on see, et me peame ka vaatama, et lubadustest kinni peetakse, kohustustest kinni peetakse. ja kaheksandal juulil kaks tuhat kaheksa me juba nõudsime ähm, äh, selle äh, punkti täitmist ja me võime siia võtta juurde härra Svoboda arvamuse ning me võime nõuda, et komisjon koostaks raporti selle kohta, kas keskkonna aspektidest on kinni peetud või mitte, ma arvan, et see on see, mida me rääkisime ka fraktsioonide vahel, nii et me peaksime seda kombinatsiooni kasutama ka sõnastuses. ja sellisel juhul ma leian, et me ei räägi enam mitte mure väljendamisest selle projekti rakendamise puhul, vaid me räägime väga selgesõnaliselt sellest, et komisjon peab kontrollima, kas keskkonnakohustustest on kinni peetud või mitte. teine küsimus on seotud äh, militaarmanöövritega. üks on täiesti selge, et OECD on seda kinnitanud, et see äh, manööver leidis aset äh, vastavalt OSCD reeglitele, sellest anti teada, see oli ka enam-vähem läbipaistev ja nii edasi. nii et need formaalsed eh, eeskirjad, nendest peeti kinni manöövrite puhul. kui see kellelegi ei sobi, see on juba teine lugu, aga kui formaalsetest eeskirjadest on eh, kinni peetud, siis me peame ka olema ettevaatlikud eh, siin kriitika väljendamise puhul sellepärast, et vastasel korral me peaksime vaatama, kas näiteks NATO võiks teha Ukrainaga ühiseid manöövreid, sest vastasel korral võib siis ka Venemaa öelda, et ei, et meile see ei meeldi, me keelame selle ära. et ükski osapool ei tohi siin äh, äh, hakata endale nõudma suuremaid õigusi. härra Svoboda on siin küll mõningate ettepanekute vastu, võib-olla me peame vaatama, mida härra Pütikohver ütles, et me peame veel kord kontrollima, kas see manöövrite ülesande püstitus oli tõesti sellisena eh, mõeldud. kui see nii on, siis minu poolest võib see ettepanek läbi minna, et Venemaa just Valgevenega toetab projekti, millesse on kaasatud ka Euroopa Liidu liikmesriigid ja sellisel juhul ma ei leia, et see asjade seis äh, väga tore oleks. aga me peame teadma, kas tegu on tõesti faktiga või on tegu ainult väitega. ja ma loodan, et härra raportöör leiab enne hääletamist ka võimaluse see märkus kompromissmuudatusettepanekusse kirja panna suur tänu, härra Brock. ja nüüd saab sõna härra Landsbergis. Thank you, president. I wonder. ma küsin endalt, kuidas on muudatusettepanekuga kakskümmend viis, kas see sobib või mitte? see tuletab meile meelde Euroopa Parlamendi resolutsiooni aastast kaks tuhat kaheksa, mille suur enamus ju heaks kiitis nüüd aga öeldakse, et see ettepanek on Venemaa vastane. sellisel juhul oli ka toonane resolutsioon Venemaa vastane, võib-olla Euroopa Parlament on Venemaa vastu. niimoodi ei saa seda asja vaadata. ma mäletan, et tookord oli mitmeid muudatusettepanekuid, mis rääkisid Gazpromi küsimusest, kuid need ei võetud äh, vastu. see aga ei ole iseenesest veel põhjendus äh, Euroopa äh, Parlamendi dokumenti selliselt arvustada, nagu seda praegu tehakse. kui mõnele inimesele ei meeldi mõni dokument, mille Euroopa Parlament on vastu võtnud, siis ei saa ta veel selliselt sõna võtta, aitäh! suur aitäh teile, härra Landsbergis. härra Šidjats. suur aitäh ma soovin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et me räägime siin raportist. ja selles raportis on mitmeid asju, mis Euroopa Parlamenti huvitavad ning mõned nendest teemadest on vägagi kaalukad. selles tähenduses, selle raporti tähenduses võib neid küsimusi küll pidada marginaalseteks. näiteks Regikomisjon oma äh, raportis ju töötas välja, millised on, äh, tähendab, kujundas prioriteedid Euroopa Liidu jaoks. ja meie peame nüüd endi käest küsima, kas need signaalid, mida siit raportist lugeda saab, on sellised, mida me tahame välja saata. tuleb välja, et kõik nii ei arva. ja risk seisneb siin selles, et äh, ühes raportis võib olla niivõrd palju erinevaid teemasid, sest kõik tahavad äh, midagi öelda, näiteks Nord Streami kohta või äh, sõjaliste operatsioonide kohta et lõpuks saadakse kokku nii-öelda juudi jõulupuu, kus on erinevaid dekoratsioone. muidugi on koostööl Venemaa Föderatsiooniga erinevaid tahke ning Läänemere piirkonna koostööl üldse on erinevaid tahke, kuid kui me kirjutame sellise raporti, siis eh, tuleb aru saada, et kui selles on liiga palju erinevaid teemasid, eh, siis kaotab eh, see raport oma tõsiseltvõetavuse ja just seetõttu ei ole mõistlik sinna panna nii palju asju, millest osad tõesti on marginaalse tähtsusega. võib-olla peaksime me endalt kõigepealt küsima, mida me õieti öelda tahame, mis on meie eesmärk ilma, et me unustaks, et regikomisjonil on juba olemas oma lähenemisviis, millest me ka peaksime lähtuma kahtlemata on kõik äh, siin loetletud teemad tähtsad. ja kahtlemata arvavad kõik, äh, kes on äh, raportisse panustanud, et just nende teemad on tähtsad, kuid ühe raporti raames niivõrd palju teemasid käsitleda ei ole võimalik, sest siis kaob igasugune arusaam, millest see raport üldse räägib. kui me vaatame sõjalisi operatsioone, siis kindlasti on maailmas mitmeid riike, kes kes tahaksidki näha neid sõjalisi operatsioone, kuid võttes arvesse Valgevene suhteid Venemaaga ja võttes arvesse Nord Streami äh, projekti ja Venemaa ja Saksamaa osalust, siis tuleb aru saada, et on tekkinud olukord, milles osalevad võrdselt nii NATO liikmed kui NATO, äh, NATO-sse mittekuuluvad riigid. aitäh! Vigenin aitäh, härra Liginen! suur aitäh, ma teen väga lühidalt, sest tegelikult on kolleegid juba kõik ära rääkinud. ma tahaksin ainult öelda, et tegemist on arvamusega, kus me võiksime saavutada suure konsensuse ähm, mingisuguse regiooni kohta, antud juhul siis Läänemere piirkonna kohta, äh, oleme me kahjuks äh, valinud erinevates, erinevate muudatusettepanekute esitamise, kusjuures osad neist ettepanekutest on niivõrd vastukäivad, et sotsdemmid neid toetada ei saa. ennekõike pean ma silmas muudatusettepanekuid number kakskümmend viis ja kakskümmend kuus, kusjuures minu meelest ei räägi me siin sellest, kas me oleme Venemaa poolt või vastu, vaid äh, me käsitleme siin teemasid, mis äh, selle arvamusega otseselt ei seostu. kahekümne viiendas ettepanekus on äh, on sobimatu sõnastus ning kahekümne kuues muudatusettepanek käsitleb selliseid teemasid, mis absoluutselt äh, enam ei kuulu selle arvamuse ähm, kohaldamisalasse ja kui neid muudatusettepanekuid tagasi ei võeta, siis meil on väga raske seda raportit toetada, aitäh. Grazie, onorevole Viganin eh,. La... suur aitäh, härra Viganen. ja nüüd saab lõppsõnaks uuesti sõna härra Piilan, raportöör suur aitäh! Äh, suur aitäh, härra esimees, me kuulasime nüüd ära äärmiselt erinevad äh, märkused ja kommentaarid Ahveti liikmetelt. kuulsime väga erinevaid seisukohti selle arvamuse kohta. nagu ma juba ütlesin, nendes neljas kompromissettepanekus, mille me koostasime, oleme me püüdnud arvestada peaaegu kõigi muudatusettepanekutega mida kokku oli kolmkümmend üheksa. me arvestasime ka ECR-i tahtmisega ja kui me vaatame arvamuse esialgset teksti ja neid nelja kompromissettepanekut, siis tõepoolest tuleb välja, et Nord Streami projekti ja sõjaliste operatsioonide küsimust me nii väga tähtsaks ei pidanudki. ja ma ei ole su-, püüdnud sisse suruda kõiki ECR-i muudatusettepanekuid. härra Mirskile, kes tunneb muret äh, muudatusettepaneku number kakskümmend viis kohta äh, üle, tahaksin öelda, nagu ütlesid ka rohelised ja nagu ütles härra Landsbergis, Ehm, et äh, tegelikult on see muudatusettepanek seotud resolutsiooniga, mille parlament võttis vastu juba paari aasta eest ja me peame ju aru saama, et Euroopa Parlamendi juba vastu võetud otsused on olnud me, vastu võetud meie ühisel nõul. härra Kelamile tahaksin ma öelda. härra Pelame-, Kelamile ja Rahvapartei fraktsioonile tahaksin ma öelda, et minu fraktsioon võib härra Kelami ettepanekutega leppida ja neid ka toetada siis äh, oli veel juttu muudatusettepanekust number kakskümmend kuus. ja härra Prokk võttis sõna ja ütles, mida ta sellest ettepanekust arvab. ma leian, et äh, suuline muudatusettepanek selle asja selgitamiseks oleks väga mõistlik lahendus ja kindlasti on meil võimalik siiski jõuda kompromissile, kui me kahekümne viienda ja kahekümne kuuenda ettepaneku ähm, lahendame härra Šivjek. Teie rääkisite samuti Nord Streamist. ja kritiseerisite mitte nüüd küll minu teksti, vaid Olen Itšeki omaenda fraktsioonikaaslase ettepanekut ja mis puudutab nüüd muudatusettepanekut kakskümmend kuus ja neid sõjalisi manöövreid, siis seda tuleb vaadata samas kontekstis kui Nord Streami torujuhet, kuid äh, see pole ametlik. samas on siin selline problemaatika, mis on seotud Nord Streami küsimusega ja kui te vaatate raporti esialgset äh, teksti, siis tegelikult peate te mõtlema ka välissuhetele. ja veel kord äh, ma tänan kõikide fraktsioonide variraportööre nende jõupingutuse eest. Nende abil on mul õnnestunud äh, jõuda selleni, et kolmekümne üheksast ettepanekust äh, sai neli kompromissettepanekut ja meile kõigile on see ainult kasulik, aitäh! relatore onorevole Bielan, do comunicazione. suur tänu suur tänu. kaheksandal aprillil me hääletame. vabandust, hääletatakse siis äh, regi komisjonis. järgmine raportöör on samuti saabunud meie ringi ja meil järgneb nüüd äh, Euroopa Liidu Ukraina parlamentaarse koostöökomisjoniga koos äh, arutelu. nüüd on kaks äh, kaasesimest, härra Kolan ja mina. härra äh, Generelli on ka tulnud, tema on siis Relexi äh, direktor. ta on siin meie komisjonis juba tuttav inimene. ja me räägime täna ka Euroopa Komisjoniga Euroopa Liidu Ukraina assotsieerimislepingu teemal seetõttu meie komisjoni esindaja Relexis saab meile rohkem infot anda ka selle kohta. meid huvitaks siis väga, millal assotsieerimisleping äh, lõpuni läbi räägitakse, see teema ja need läbirääkimised on äärmiselt olulised ja seetõttu on komisjon otsustanud ka raportööri määrata härra Liit Kukko tema on saanud siis meilt ülesandeks nende läbirääkimiste kulgu jälgida ja tema saab kohe ka sõna. parlament, nagu te teate, kahe tuhande seitsmendal aastal võttis vastu teksti, milles me oma seisukoha oleme sõnastanud läbirääkimiste mandaandi, mandaadi kohta, mille komisjon endale sai ja ma arvan, et nüüd on ka õige aeg anda meie raportöörile sõna, härra Migarelli, palun. Pour cette invitation qui me donne l'occasion une fois de plus de vous rendre compte de l'état des négociations. aitäh, härra esimees, see annab mulle taaskord võimaluse kommenteerida, millised on, äh, milline on progress olnud Ukrainaga läbirääkimistele järg, peale järgmist äh, järjekordset faasi. ütlen, et president Janukovitš, kes hiljuti valiti ametisse, Äh, tuli parlamenti esimesel märtsil, äh, käis Brüsselis siin külas ja tegi Euroopa äh, perspektiivist väga ähm, soodsaid avaldusi, ütles selgelt välja, et Ukraina strateegiliseks võimaluseks olla pigem Euroopa atlantiliselt suunas, suunas kaldu, eriti Euroopa suunas ja kommenteeris ka assotsiatsioonilepingut, mis oleks tema üheks tipp-prioriteediks Ukraina jaoks. läbirääkimised uue kokkuleppe suhtes algasid kahe tuhande seitsmenda aasta märtsis, mis tähendab, et nüüd on peaaegu kolm aastat äh, läbirääkimisi peetud sellega. aasta peale seda äh,, aprillis kaks tuhat kaheksa peale seda, kui Ukraina liitus WTO-ga, oli võimalik käivitada läbirääkimised vabakaubanduslepinguks et see oli, oleks täielik ja põhjalik ja see puudutab siis tollibarjääridest äh, loobumist. me tahame näha äh, seadusandlikku konverentsi, et kõik mittetariifsed äh, kaubandustakistused kaotatud saaks. see on nüüd toimunud kahe tuhande seitsmendast aastast saadik ja me oleme oodanud palju Ukraina partneritelt, kui kahe tuhande üheksanda aasta teisel poolel enne valimisi asjad aeglustusid, see ei ole ka väga üllatav, ning läbirääkimises EFTA-ga oli selge, et ähm, vabakaubandusleping on oluline, tuleb aga välja, et teatud huvid, äh, oligarhide huvid, väga selged huvid, viisid selleni, et Euroopa läbirääkijad pidid natukene asju aeglustama siiani on suletud kolmkümmend peatükki, see võimaldab meil suunata Ukrainat standardse regulatiivse äh, Euro äh, Euroopa standardse raamistiku poole, äh, mis puudutab siin täpsemalt siis põllumajandust, keskkonda, transporti, ähm, statistikat, tolli. preambula eesmärgid ja üldised põhimõtted on esialgu suletud. mis puudutab poliitilist dialoogi, siis oleme suutnud jõuda kokkuleppele institutsioonilise arhitektuuri suhtes, kuidas poliitilist dialoogi pidada ning dialoogi ja koostöö mõttes ka siseriikliku seadusloome suhtes. teemad, mis puudutavad stabiilsust ja julgeolekut Ida- ja Kesk-Euroopas, konflikti haldamist, kriisijuhtimist tehnilist ja sõjalist koostööd. Äh, massihävitusrelvade piiramise kohta, ähm, relvastuse vähendamise kohta, terrorismiga võitlemise kohta poliitilise dialoogi koha äh, suhtes on põhimõtteliselt kolm lahtist teemat jäänud. esimene on selgelt Ukraina nõue ähm, mis puudutab väljavaateid liikmeks saada, teiseks soovivad vaba liikumist äh, vara äh,, varasemaks ajaks tuua. Euroopa Liidu positsioon siiamaani on ette näinud viisa vaba äh, režiimi pikemas perspektiivis ja läbirääkimised praegu käivad selle üle, millist valemit täpselt tuleks kasutada, see puudutab põhimõtteid, territoriaalseid terviklikkust ja meie partnerriigi äh, Äh, suveräänsust. selline on asjade poliitiline pool. mis puudutab õigust, äh, julgeolekut ja turvalisust, siis oleme kokku leppinud sea-, ähm, seaduse ülemuslikkuse, äh, inimõiguste kaitse, isiklike andmete kaitse, asüüli- ja viisapoliitika ning piiri haldamise suhtes, vaba liikumise kohta, rahapesu kohta, terrorismivastase võitluse kohta, igasuguse inimkaubanduse äh, ja salakaubanduse vast-, äh, ka võitlemisel, korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, siis läbirääkimised käivad alles ebaseadusliku imme-, ebaseaduslike immigrantide äh, tööhõive, äh, tagasivõtmise reeglite ja kohtuvõimude koostöö vallas, siis tsiviilasjades kohtuasjade suhtes. mis puudutab eh, sektoraalset koostööd, siis esialgu oleme umbes kolmekümnes sektoris peatükid sulgenud, see tähendab, et Ukraina taaskord suudab täita tervet hulka meie standardeid, meie äh, eh, raamistikust, nii et majandus äh, ettevõtted saavad tegutseda selles kolmekümnes sektoris. ma kogu seda nimekirja läbi ei võta, aga kui soovite, võin anda teile hiljem detailse informatsiooni mis puudutab kaubandust, kaubandussuhteid, siis viimase kahe aasta jooksul on toimunud läbirääkimised enne täielikku ja lõplikku vabakaubanduslepingut ja praegusel hetkel saame rääkida tariifidest, investeeringust, teenustest äh, ja äh, intellektuaalomandi kaitsest kolm, nelja, äh, neljateistkümnest peatükist kolm on suletud, see puudutab päritolu, tollikoostööd ja kaubanduse soodustamist, aga ka reegleid, mis puudu-, peaksid puudutama läbipaistvust. ilmselgelt käivad arutelud selle üle, mis puudutavad reguliit-, regulatiivset kokku, äh, kokkulangevust sektorites, nagu näiteks äh, tervis, taimekaitse, veterinaarvaldkond ehk siis tehnilised kaubandustõkked tõenäoliselt see on see valdkond, kus me tõesti peame jõuliselt äh, survet avaldama järgmise paari kuus, kuu jooksul, teadmata tegelikult, millal läbirääkimised võiksid lõpule jõuda. Ukraina poole pealt nad on väga kaasatud olnud sellesse protsessi viimase paari aasta jooksul ja kogu see väljavaade äh, näitab, et järgmise kaheteist kuu jooksul peaksime jõudma kokkuleppele poliitilise poole peal, tehnilise poole pealt on asi pal-, kaubanduspoole pealt on asi palju tehnilisem, eksperdid peaksid jõudma sinna kuue kuni üheksa kuu jooksul, juhul kui poliitiline tahe Ukraina poole pealt on olemas. ja viimane sõna on see, et me oleme püüdnud paika saada praktilised kokkulepped uues kokkuleppes enne protsessi lõpetamist. ja see on põhjus, miks te näete, et olemas on liitumise agenda, see on olemas olnud paar kuud, ja see asendab tegevusplaani, milles lepiti kokku naabruspoliitika raames, see on nüüd kehtiv olnud neli aastat tänu sellele, assotsiatsiooni agenda meie jaoks on võimalik rakendada teatud juhiseid, orientatsioone mis on raportis olemas, isegi kui see raport veel lõplik ei ole. kui äh, arvestades, milline on poli-, Ukraina poli-, poole äh, poliitiline tase vältida siin äh, tangot edasi ja tagasi, siis ma usun, et see poliitiline agenda on ka saavutatav. aitäh, doktor Mingrelli ja nüüd härra Kovallile sõna, kes on Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni juht aitäh, härra esimees. suur tänu teile selle informatsiooni eest, mida olete meile täna siin esitanud. on paar punkti, mis minu arvates tuleb siin eraldi välja tuua. kui mõtleme meie ühise parlamentaarse komisjoni viimasele koosolekule, mis minu arvates oli ka väga edukas ettevõtmine volinik Füülega koos. ja see aitas meid teatud valdkondades edasi. konkreetsemalt, kui asi puudutab viisasid, viisapoliitikat, viisade, viisarežiimi leevendamist. mina arvan, et selle asemel, et me oleksime dogmaatilised, rääkides pikemast perspektiivist, peaksime pigem liikuma tegelike nõuete poole, mis annavad siis võrdlusandmeid, nii et me jõuaksime viisavaba režiimini. ma tean, et on teatud komplikatsioone. Euroopa Parlamendi äh, poolne osa delegatsioonist on olnud väga aktiivne siin, oleme püüdnud vaadata seda, kuidas süsteem töötab, kuidas režiim töötab praegusel hetkel, vaadates negatiivseid fenomene seda, kuidas see on takistanud, kuidas praegune süsteem on negatiivselt mõjutanud äh, suhete arengut Euroopa Liidu ja Ukraina vahel. on oluline, et meil oleks ettekujutus sellest, milline on olnud see mõju ja viisad on selgelt üheks suureks takistuseks liikumisele Ukraina ja Euroopa Liidu vahel on tõesti olemas poliitilise iseloomuga takistusi, mis pikal, pikas perspektiivis mõjutavad negatiivselt meie reputatsioone, reputatsiooni. Nad äh, peegeldavad meie institutsioonide olemust, me teame, et hiljuti toimusid valimised ja arvame, et võime tõlgendada seda, milline oli sõnum nendelt valimistelt. selles mõttes, et tundub olevat et Euroopa Liidu poolt on selline tõrksus tegelikult äh, läbirääkimistes osaleda, see oli üks mulje, mis jäi valimiste päevalt ja vali- eh,, hilis-, hiljutistelt valimistest. suur tänu härra eh, Migrelli, härra Janukovitši visiidi kajastamise eest ja meie oma delegatsioon on jälginud sealseid arenguid väga-väga äh, lähedalt, väga äh, tähelepanelikult neid järginud ma tean, et ka sotsialistidel oli oma delegatsioon Ukraina teema jaoks ja me vaatasime viisade küsimust koos. ja ma arvan, et nüüd on aeg käes, et meil oleks omamoodi teekaart olemas ja vaadata, millised on takistused, millised on tõkked äh,, eesmärgid ja vaheeesmärgid, mida täita et saada aru täpselt, milline on see situatsioon ja, ja näha, kust me ilusti edasi liigume. ma arvan, et tegemist saab olema kompromissiga. Euroopa Parlamendi partnerite vahel ja ka erinevate institutsioonide vahel. ja ma arvan, et see on see koht, kus me näeme edasiminekut järgmisel paaril aastal, mis puudutab vabakaubanduslepingut siin me peame uurima ja vaatama, milline saab olema selle mõju. Ähm, selles mõttes, et kui seda rakendatakse transpordi ja eriti põllumajanduse vallas. tundub, et see on valdkond, kus me peame asju vaatama väga täpselt selleks, et ette kujutada, millised saavad olema praktilised mõjud konkreetsetele inimestele, tootjatele näiteks. kui Ähm, nende läbirääkimiste tulemustena kehtestatakse mingid reeglid, määrused, inimesed tahavad teada, milline on asjade praktiline mõju nende jaoks. nii et ma arvan, et me peame vaatama, milline on dünaamiline protsess, nii et asjad liikuksid konkreetses suunas. nii et see oleks kasulik Euroopa Liidule ja oleks kasulik kõigile. ma arvan, et me ei tohiks näha asju ähm, uhkes isolatsioonis, me peame püüdma siin asju seostada, arvestama mõjusid ja kaasavaid mõjusid, ka seda, kuidas asjad tõenäoliselt muutuvad. jah, me mingeid asju oleme uurinud, aga nüüd tahame näha, milline saab olema sotsiaalne mõju, majanduslik mõju. kuidas need läbirääki-, nende läbirääkimiste erinevad peatükid asju mõjutavad? jah, siin on olulisi väljakutseid, aga ka võimalusi. tänan. on teine valdkond siin mis puudutab äh, ajagraafikut äh,, läbirääkimiste protsessi kokkuvõtmises, kui läbirääkimised käivad, siis äh, me kuuleme, kuidas kogu aeg kiidetakse Ukrainat ja kõik lähevad nii hirmus ilusti, aga kui me vaatame ajagraafikut, siis ma arvan, et me ei saa siin väga konkreetset kuupäeva paika panna. Te teate ja mäletate et Rootsi eesistuja, eesistumise aeg on juba mööda saanud ja asjad käivad sellise kuuekuise perioodi kaupa. nüüd oleme jõudmas olukorda, kus näeme, milline, millised on tegelikud takistused, tegelikud tõkked ja see aitab meil saavut-, kasutada enamat ähm, ajagraafikust käi- äh,, kätte. see on positiivne, kui me tahame rõhutada positiivset, siis nemad täidavad ka oma, omalt poolt äh, ajagraafikut selleks, et asjad lõpule viia. saada selline üleüldine ülevaade, mis puudutab suhteid Euroopa Liidu, äh, seda, kus suunas üldiselt Euroopa Liidu ja Ukraina vahelised suhted lähevad, milline on üldsuundumus ma tean, et on olemas komisjon nõukogu tasandil, kelle tööks oli asju koordineerida, ma tean, et seda enam olemas ei ole. aga minu arvates saame positiivseid sõnumeid äh, uuelt meeskonnalt Ukrainas, aga tõlgendatakse erinevalt seda, kus suunas asjad liiguvad ja ma tahan, et doktor äh, Mingrevitš annaks oma ausa arvamuse selle kohta, mis suunas asjad liiguvad, kuidas asjad lähevad. suures, äh, suurtes Euroopa Liidu teemades, mis puudutavad neid läbirääkimisi. ma arvan, et järgmised paar äh, nädalat näitavad, millised saavad olema järeldused, eriti arvestades seda, et nüüd on paigas uus meeskond. peamised probleemid on loomulikult viisad praktiliste sätete rakendamine. milline on teie prognoos? kui te võiksite meie jaoks äh, mingid märgid maha panna ja anda meile äh, mingisugune ettekujutus, millised asjad on väljavaated, mis meeleolu see, meeleolud valitsevad, ka millised on muudatused peale presidendivalimisi ja peale uue valitsuse paikasaamist, aitäh! suur aitäh, härra Koval! ja nüüd härra Paskule. niisiis, tema on, äh, tema võtab üle ka esimehe rolli ja me kohtume jälle homme hommikul, kui mina õigesti aru sain, siis kell kümme. okei, so Mr Mingarelli on to. niisiis, härra Mingarelli, kui te sooviksite sõna võtta aitäh, härra Koval, nende nelja-viie küsimuse eest ei ole lihtne vastata neile lause või paariga. Teie esimene küsimus puudutas eh, üksikisikute liikumist. praegust olukorda saab kokku võtta nii. Ukraina rakendab viimased kolm aastat kokkulepet, mis puudutab eh, Äh, viisa leevendamise või, või lihtsustatud viisade süsteemi Euroopa Liidu, äh, Euroopa Liidus ja mitteametlike immigrantide tagasivõtmise poliitikat, kes on kinni võetud siis Euroopa Liidus. lisaks nendele kahele kokkuleppele, kes omakorda soodustavad teatud äh, Ukraina kodanike saabumist Euroopa Liidu territooriumile, on komisjoni teenused, teenistused, on äh, lubanud pidada dialoogi Ukraina äh, vastavate ametkondadega viisade üle, et kui aeg on valmis, siis me alustame viisade üle läbirääkimisi, nii et tagaksime vaba liikumise. kolmas punkt, millised on olulised eeltingimused, et saavutada viisavaba liikumist? siiamaani on komisjoni teenistused arutanud Ukraina ähm, pool, poolega neid tingimusi, mille kallal ukrainlased peavad töötama, nii et nemad saaksid kehtestada vaba liikumise tingimusi. kõigepealt, mis puudutab piirikontrolli, teiseks reisidokumentide äh, turvalisust, kolmandaks immigratsiooni, viisa ja asüülipoliitika. see, mida ukrainlased täna tahavad, on saavutada Euroopa Liidult äh, omamoodi roadmap või, või, või tegevusplaan nagu Lääne-Balkanilgi, mis võimaldaks neil liikuda väga ruttu vaba liikumise äh, poliitikani. seda soovivad ukrainlased ja nõukogus käib praegu debatt selleks, et välja töötada, kas see on võimalik, anda Ukrainale roadmap nii, et Ukraina saaks liikuda edasi vaba liikumisele jõuda. nii et äh, saagem aru, komisjoni üksused töötavad praegu Ukraina partneritega nende tingimuste kallal, mida tuleb täita Ukraina poolt, nii et saaksime edasi liikuda äh, vaba liikumise peale, samal ajal käib nõukogus debatt selle üle kuivõrd asjakohane on anda üldse roadmap Ukrainale, kus kehtestatakse sammud äh, vabale liikumisele, see on automaatne süsteem, kui tingimused on täidetud, siis me lähemegi vaba liikumise peale. ja hiljuti äh, anti see kolmele Balkani riigile. kui roadmap'i ei ole, siis äh, rääkida viisadialoogist, mis, mis on praegu käimas tänasel päeval on poliitiline segadus äh,, arusaamatus, kas on täidetud teatud tingimused, kas on asjakohane minna vaba liikumise peale või ei. teine küsimus, mis puudutab vabakaubanduspiirkonda, jah. enne läbirääkimiste alustamist tehti mõjuanalüüs, mis puudutati Ukraina majanduse erinevaid sektoreid, kuidas mõjutab see majandus ma Äh, majandust äh, täielik ja integreeritud vabakaubandusala. siin on kolm elementi. kõigepealt on täiesti kohane kaotada ära veel alles jäänud tollibarjäärid, need ei ole väga kõrged, sellepärast et viimased kaks aastat on Ukraina olnud WTO liige ja WTO liitumise kontekstis äh, kaotati ära enamik tollibarjääre. töörühm vaatab praegu mittetariifseid äh, barjääre ja regulatiivset äh, kokkukuuluvust. nii et äh, samm-sammult on Ukraina peamised majandussektorid, regulatiivne raamistik jõuab äh, äh, sinnamaani, et kehtestatakse ja jõustatakse Euroopa Liidu standardid ja nõuded. kui kaua see läheb, me ei tea. kui kaua neil läheb nende eh, standardite kehtestamiseni, eh, see sõltub nende administratiivsest suutlikkusest. mis puudutab mõju erinevatele majandussektoritele, mina teile üldist hinnangut sellele anda ei saa. mis juhtub on, eh, siis, kui majandus avatakse? kõigepealt on kohanemisperiood, mille jooksul paljud majandussektorid kannatavad Need ei ole mitte niivõrd palju sektoreid, kuid eh, mehed ja naised, kes on ettevõtetes töötanud ja saanud äh, mingisuguseid kaitseid, aga kui äh, majandus avaneb ja nad satuvad rahvusvahelise konkursi tuultesse, siis osad nendest kaotavad töö, see on valus ja lühiajalises perspektiivis Ukraina majandus ei saa sellest kasu, kuid keskpikas ja pikaajalises perspektiivis küll kui ettevõtted teevad läbi struktuurilised reformid, mida me soovitame, siis on selge, et Ukraina majandus peaks kasu saama. ja kõige olulisem meie jaoks, elustandard äh, tervikuna elanikkonna jaoks peaks paranema. nii et ma vastasin teile väga ebamääraselt, ma ei saa teile ka täpsemat vastust anda. ma ei saa teile täna öelda, millised sektorid saavad kasu ja millises faasis äh, majanduse avanemisel jah, lühiajalises perspektiivis see kohanemine on valus, keskpikas ja pikas perspektiivis peaks majanduse avanemine olema kasulik. mis puudutab lepingu sõlmimise kuupäeva. kui asi puudutab poliitilisi peatükke ja sektoraalset koostööd ning peatükke, mis puudutavad seda, mida meie nimetame vabaduse, julgeoleku ja turvalisuse teema, siis need võiks lõpetada paari nädalaga kui asi puudutab väljavaadet eh, liitumiseks, siis me vastust võime anda, eh, vaba liikumine, see on natukene keeruline, aga Euroopa Liidus me peaksime välja töötama arusaama, kas pikaajalised perspektiivid liikumisvabaduse kohta on head või ei. mis puudutab territoriaalset terviklikkust, Ukraina äh, pool peab aru saama, et Euro-, Euroopa Liit ei suuda tagada mitte ühegi välispartneri ähm, julgeolekut. mida me teha saame, on tagada, et teatud kokkulepped, mis me oleme sõlminud rahvusvahelisel areenil, neist peetakse kinni, suveräänsus, territoriaalne terviklikkus ähm,, mis puudutab poliitilist osa ja justiits- ja siseasju Äh, ja siis küsimus on paares nädalas. suur osa, äh, suur probleem on kaubanduse pool, see on keeruline, sest tegemist on tehniliste läbirääkimistega. meie neljateistkümnest peatükist kolm on need, mis on äh, esialgselt su-, suletud, üheteistkümne kallal tuleb veel tööd teha. Rootsi eesistumise ajal teatud peatükid pidid suletud saama, aga nüüd on läinud juba kuus kuni kaksteist kuud, sest tänu valimise, valimistele teatud äh, Äh, kehtestati teatud kaubanduspiirangud ja osad WTO-s ja seetõttu on neil ka äh, raskem pidada läbirääkimisi vabakaubandusala üle meiega. ehk see puudutab poliitilist otsust. kui homme on nad otsu-, kui nad otsustavad edasi liikuda kiiresti, valmis tegema seda, mida teha on vaja, siis kuue kuni kaheteist kuu jooksul, see tundub olevat õige periood selleks, et sulgeda veel peatükk, aga ma täpsemalt öelda ei saa, see oleks puhas spekulatsioon ja ei oleks abiks kellelegi ja kindlasti ei aita see teid aga mis puudutab Euroopa poliitika hindamist Ukraina suhtes peale viimaseid läbirääkimisi, siis president ütles kõik, mida ta öelda sai. ma võin teda vaid korrata. pro-, Euroopat pooldav suhtumine riigis on poliitiline prioriteet, on kaks poliitikut, asepeaminister härra Stipko viimased viisteist aastat on tema olnud asepeaminister, kes vastutas Keskpanga juhtimise ja välissuhete suhtes. Konstantin Timšenko. ja temagi pigem liikuks tihedamate suhete poole Euroopa Liiduga, see on hea uudis. see kinnitab seda ideed, mida härra Janukovitš ütleb, seda võib usaldada, seda tõsiselt võtta, kui ma, ma ei oleks päris aus, kui ma ei ütleks et on mõned murettekitavad elemendid, ma mainin vaid kahte, on teatud surve Ukrainale, nii et see riik liituks tolliliiduga, äh, millesse kuuluvad Venemaa, Valgevene ja Kasahstan. kui see surve töötab, kui Ukraina liitub selle tolliliiduga, siis oleks selle riigil, sellel riigil väga raske luua vabakaubandustsoon Euroopa Liiduga, sest kui ta sõlmib tolliliidu nende kolme riigiga, see tähendaks seda, on, see tähendaks, et Ukrainal on väline tollipiir nende kolme riigiga, kelle kaubandussuhted Euroopa Liiduga ei ole väga vabad. tema oleks omaette nurgas Need inimesed muidugi saavad asjast, asjadest väga täpselt aru, nad teevad väga hästi, kes avaldavad survet Ukrainale liituda selle tolliliiduga, nad teavad väga täpselt, millised on tagajärjed. teine punkt, mis meid muret, meile muret valmistab, on gaasisektoris toimuv. me teame, et käivad läbirääkimised Ukraina ja Venemaa vahel, et vaadata Ukraina gaasi ostmise leping üle, mis sõlmiti kahe tuhande üheksandal aastal Putini ja Julia Timošenko vahel, me teame ka. et Venemaa paneb teatud tingimusi selle lepingu ülevaatamise suhtes, üheks tingimuseks on võimaliku äh, konsortsiumi loomine. Gazprom oleks sellel, äh, selle konsortsiumiga väga lähedane ja see konsortsium osaleks selle süsteemi haldamisel, mis võimaldab Vene gaasi ähm, liikumist läbi Ukraina Euroopa Liitu. ka siin võib tekkida teatud probleeme, ehk globaalselt rääkides me kuuleme küll lohutavaid hääli ning ähm, selleks on siis ähm, oskustega inimeste ametisse nimetamine ähm,, kuid Ukraina ümber ei ole ju vaakum. siin on teisi jõude ja need teised jõud ei äh, suuna Ukrainat teps mitte Euroopa Liidu poole, aitäh. We, we get now into a äh. bilateral dialogue and we still have people me peaksime astuma nüüd kahepoolsesse dialoogi. aga ma vastan lihtsalt väga lühidalt kujutage endale ette viisavaba liikumist. kas siis tuleks täita mingeid tingimusi? enne kui antakse välja see teejuht äh, viisarežiimi hõlbustamiseks, kas on mingeid tõkkeid, mis tuleb ületada, enne kui nad kohale jõuavad? ja kui on, siis mis need on? enne teejuhi vastuvõtmist tuleb need tõkked kindlaks teha ei ole mingisuguseid eeltingimusi teejuhi väljaandmiseks, tegemist on poliitilise debatiga, nõukogu peab lihtsalt otsustama, kas on sobiv äh, kiita Ukraina ja Lääne-Balkani riikide teejuhi vastuvõtmine heaks, see on poliitiline otsus, mille teeb nõukogu, ka komisjonil on mingi seisukoht, kuid otsustab ikkagi nõukogu pärast sellist pikka sissejuhatust on muidugi tekkinud äh, palju küsimusi, kuid meil ongi vaja ju mõtteid vahetada. ma arvan, et meile on praegu avanemas uued võimalused ja suheldes Ukrainaga ei tohi lasta neid võimalusi lihtsalt käest. ja asi ei ole mitte selles, et Ukrainas on toimunud äh, suured äh, struktuurilised muudatused, vaid selles, et kui muidu oleks valitsuste või presidentide vaheldumine täiesti normaalne ja isegi reeglipärane, siis praegu peaksid vähemalt mõned meist siiski lahti ütlema oma dogmaatilistest tõekspidamistest, mida me oleme minevikus hellitanud ning aru saama, et Ukrainal kas on või vähemalt peaks olema Ukraina-meelne president ja Ukraina-meelne vabariik. mitte Vene või Euroopa-meelne, vaid Ukraina-meelne. sest senikaua, kuni Ukrainat valitsetakse Ukraina-meelselt, äh, püüeldakse niikuinii vabaduse ja riigi majandusliku arengu poole. kõik, kes seda niimoodi vaatavad, on meie arvates nii ehk naa ka Euroopa-meelsed olles samas ukrainameelsed. aga see nõuab, et meie omalt poolt suudaksime asja näha laiemalt. poliitiline assotsieerumine, majanduslik integratsioon ja institutsioonide arendamine, kõik need on tähtsad teemad ja samas peame me jätkama ka nii-öelda äh, kaheastmelist koostööd, kahepoolseid läbirääkimisi vabakaubanduse teemal, sest kahte erinevat vabakaubanduspiirkonda ei saa olla, nagu te siin ka ütlesite, ja kokkuvõtteks ma leian, et äh, me peame andma väga selgeid sõnumeid. me peame andma Ukrainale teise abipaketi, sest kui me Ukrainat ei aita äh, praeguses majanduskriisis, siis me kaotamegi need võimalused võimalused, mis meil praegu on. ja teiseks tuleb anda neile ka teejuht. ma tean, et otsused, et nõukogu, mitte komisjon, kuid meie peame nõukogule ütlema, et see otsus tuleb teha, et ähm, ummikseisust tuleb edasi minna, sest me teame väga hästi, et mõned liikmesriigid tegelikult ei taha teejuhti ja püüavad seda protsessi ähm, viivitada. ka meie delegatsioon on osutanud, et uus viisarežiim võiks olla äh, täiesti realistlikult saavutatav juba mõne aasta pärast, mitte mingisuguses kaugemas perspektiivis. ja lõpuks äh, tuleks lõpetada ka hämamine äh, perspektiivide üle. me peaksime Ukrainale ütlema, et Ukraina on liitumiskõlbulik riik, et nad on potentsiaalseks liikmesriigiks, et neist võib saada de facto liikmesriike juba siis, kui me lepime kokku energiaküsimustes või äh, vabakaubanduspiirkonna loomises, et neist võib saada de facto liikmesriik, enne kui neist saab de jure liikmesriik, aitäh! aitäh, ütleb härra Sivijatš. see, mida me oleme täna kuulnud, see, et meil on vaja teejuhti mis näiteks teed liitumise juurde. seda võib tõlgendada kui teed liitumise juurde või teed millegi muu juurde. mõnikord on raske mõista, mis diplomaatilise keele taga õieti on. me võime osutada teatud edusammudele, sest Ukraina on üles näidanud vastutusvõimet ja vastutustundlikkust Adrian Severin ütles, et esimest korda kolme aasta jooksul on meil tõeline meeskond, kes ehk suudab ajada jätkusuutlikku poliitikat ning suudab kujundada selliseid dokumente, mis leiavad ka parlamendi enamuse heakskiidu. ja selline meeskond, mis võib-olla suudab Euroopa Liidu poliitikat ka sisuliselt arendada, mitte lihtsalt vahtu üles keerutada ja suuri sõnu tea-, teha praegu on jõudnud kätte ajajärk, kus Ukrainas valitsevad inimesed, kellega meil on võimalik asju ajada. ja seetõttu me võiksime kõigest rääkida võimalikult avameelsest ja eemale liikuda Euroopa vastasest retoorikast, mida oleme seni kuulnud, ja liikuda Euroopa-meelse retoorika poole. Janukovitš on öelnud nädal aega tagasi täpsemalt ja väga selgelt öelnud, et ta kardab, et Euroopa Liiduga liitumist, potentsiaalset liitumist arutatakse ilma, et küsitaks tegelikult Ukraina arvamust ning Janukovitš tahtis teada, mida Ukrainast siis oodatakse, mida Ukraina ise peaks tegema. viisaküsimus on muidugi poliitiline, mitte lihtsalt haldusküsimus, mitte tehniline küsimus, see on poliitiline küsimus ja kui me saavutame edu, siis on sellest väga palju kasu ja see leiab ähm, laia kõlapinda Ukraina ühiskonnas. kui, äh, kui me nüüd vaatame seda, kui paljudest viisataotlustest äh, keeldutakse, kui paljusid neist ei rahuldata, siis ainult neli protsenti lükatakse tagasi. Te võite öelda, et see on äh, statistika ja sellel pole mingit tähtsust, kuid see pole tõsi ainult, ainult neli protsenti inimesi ei saa viisat, mida nad küsivad. härra Landsbergis, suur aitäh! härra Mingarelli, kõik, kes siin viibivad, saavad ju aru, et Ukraina äh, uus valitsus on olukorras, kus nad peavad valima kahe asja vahel, kas äh, liituda Venemaa tolliliiduga või jätta siiski uksed avatuks ja oodata seda Euroopa Liidu äh, teejuhti, meil ei ole mingisugust kolmandat võimalust. Neil ei ole kolmandat võimalust. Äh, see teejuht annaks neile vabakaubanduspiirkonna. aga sellega ei ole öeldud mitte midagi. kui Ukraina tõesti tahab jätkab ta sidemete äh, pidamist Euroopaga, siis ei ole Ukrainal võimalik samaaegselt äh, luua tolliliitu Venemaaga. kas nad saavad sellest ikka aru? kas keegi on neid hoiatanud? kas Euroopa Liit on neile selgitanud, et tegelikult neil ei ole valikut? sest valida saab ainult nende kahe asja vahel. aitäh! härra Kovatšev on viimane, kes sõna saab. suur aitäh, härra esimees! suur aitäh doktor Mingerellile selle eest, et ta selgitas meile, millised on nüüd äh, suhted Ukrainaga, mina olen Rahvapartei fraktsiooni variraportöör, variraportöör Ukraina küsimustes ja seetõttu Ukraina loomulikult huvitab mind väga. Ukrainal ja mitmel Euroopa Liidu liikmesriigil on ühine ajalugu ja ühised traditsioonid ning Ukraina valimised, mis toimusid aasta alguses, on kuulutatud õiglasteks ja läbipaistvateks. Euroopa Liidu delegatsioon leidis, et need olid seda. ma ei hakka kõike üle kordama, mis siin juba räägiti, kuid esitan mõned omapoolsed küsimused. praegu on uus valitsus ametis olnud väga vähe aega. kuidas te selle valitsuse edusamme hindate? kas te leiate, et äh, valitsus on saavutanud mingit edu läbirääkimistel Euroopa Liiduga, et nad peavad neid läbirääkimisi kuidagi teisiti. teiseks tahaksin küsida Euroopa Liidu-Ukraina suhete kohta. kas te arvate, et mõned kahe tuhande kümnenda aasta prioriteedid on raskemad kui teised? kas te leiate, et näiteks Äh, siseriikliku korruptsioonivastase tegevuskava rakendamine kulgeb hästi. minu jaoks on see tundlik teema, sest äh, korruptsioonivastasest võitlusest oleme me palju rääkinud, ma olen ise ka Ukrainas käinud äh, vaatamas seda tööd. ja kolmandaks ma tahaksin küsida, kuidas hindab komisjon Ukraina osalust energia valdkonnas. Euroopa Liidul sünergiaprojektis, kuivõrd Euroopa Liidul on kaks vastavat poliitikat, kuid tegelikult puuduvad vahendid mõlema poliitika rahastamiseks, üks neist on siis idapartnerlus. kuid siiski nüüd saab sõna veel ka härra Tänok. suur aitäh! üks kiire küsimus. mulle helistas üks Kiievi ajakirjanik, kes küsis kommentaari. ma ütlesin neile, et helistagu Energia peadirektoraati, sest Kiievist liigub kõlakas, et Janukovitši ja, ja Janukovitši valitsus ja, ja härra Poinko, kes on siis energiaminister, valmistavad ette kokkulepet härra Fõtašiga, kes on ühe Ukraina suurema ettevõtte aktsionär. eelmine Ukraina valitsus saatis selle ettevõtte laiali, kuid viimase kümnendi jooksul on see ettevõte saanud ähm, oma vahendamistegevuse eest äh, Venemaa Gazpromi ja Ukraina tarbe vahel äh, miljoneid. ja nüüd siis liigub kula-, kõlakas, et äh, Ukraina valitsus soovib härra Fõtašile kuidagi tasuda, sest härra Fõtaš olevat Janukovitši kampaaniat rahastanud ja tänutäheks soovitakse talle võimaldada äh, ära osta suur osa Ukraina torujuhtmesüsteemist, kas selliselt, et ta ehitab ise ühe osa sellest torujuhtmest, ähm, selles transiidikoridoris, mida Ukraina riik juba omab. ja loomulikult on äh, Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon sellele vastu sest osa sellest rahast, milleks FEDASH saaks, on ju Euroopa Liidu fondidest pärit. kas te ka, kas teil on võimalik seda kommenteerida või te tegelikult ei ole sellega kursis ja kui te pole sellega kursis, kas siis Euroopa Komisjon võiks seda asja uurida? suur aitäh, vastake siis jah või ei. suur aitäh. ma vastan neile küsimustele. Uh, minu meelest ei pea keegi vajalikuks konflikti tekitamist uue valitsusega, mis on ilmselge. Janukovitš on viimase kümne aasta jooksul Ukrainas väga palju muutnud ning nüüd on ta saanud peaministriks äh, teist korda ja tema poliitika on vägagi erinev sellest, kui ta oli esimest korda peaminister. teise Janukovitši valitsuse ajal suruti läbi kakskümmend üks seadust, äh, mis aitasid kaasa Ukraina äh, liitumisele WTO-ga. minu meelest ei ole mingit põhjust nüüd kahtlustada Janukovitšit milleski. vastupidi, nagu te ka ise ütlesite, meil on uus peaminister, uus, neil on uus peaminister, uus president, uus välisminister, kõik nad on väga töökad ja asjalikud inimesed, kes üldiselt suudavad täita seda, mida nad on lubanud ja seetõttu ei ole põhjust kahelda, et nad tõesti soovivad liikuda lähemale Euroopa Liidule. meie omalt poolt öö, oleme ju näinud, kuidas härra Janukovitš valiti ja omalt poolt peaksime kasutama ka Ähm, võimalust äh, seda riiki Euroopa Liidule lähemale tuua. see, mida ütles härra Sõõrin, abipakett majanduskriisi lõpetamiseks. me anname kuussada miljonit äh, makromajanduslikku abi, kuussada miljonit eurot, äh, muidugi see eraldis tuleb ka heaks kiita ja välja makstakse see siis, siis, kui Ukraina on täitnud Rahvusvahelise Valuutafondi äh, tingimused, mis on vastava laenu saamiseks ette nähtud. ja tõenäoliselt me suudame lähinädalatel või vähemalt lähikuudel kokku leppida, kas need tingimused on täidetud või mitte. mis puudutab vaba liikumist, siis sellest ma juba rääkisin ja seda ei ole mingit põhjust üle korrata Äh, kui hea on äh, väljavaade liitumiseks, sellest praegu nagunii räägitud, see ei ole päevakorras, kuid äh, lepingu artikkel nelikümmend üheksa ütleb, et kõik Euroopa riigid, kes, kes täidavad teatud tingimusi nagu õigusriigi põhimõte, inimõiguste kaitse, vähemuste austamine, kõik nad võivad astuda Euroopa Liitu, tingimusel, et nad on ka geograafiliselt Euroopa riigid, mida Ukraina on. kolm aastat edusamme jah, kuid sellest ei piisa, neid edusamme saab teha edaspidigi. ja peale selle ei ole me need kolm aastat äh, istunud ainult läbirääkimistel laua taga, vaid me oleme vastu võtnud ka konkreetseid eesmärke ja vaadanud, kuidas neid rakendatakse. meil on kaks ühisdokumenti, mille rakendamist me praegu kontrollime, nii et võib öelda, et me oleme tegelikult astunud väga suuri samme. ning lisaks on veel, on veel kokku lepitud erinevate õigusloomealaste ekspertidega, mismoodi seda rakendamist kontrollida ja kõik need eksperdid nõustuvad, et, et nende mm, lepingute kokkuleppimine ja rakendamine on väga keeruline. Teie, härra Landsbergis, küsisite, kas ukrainlased saavad aru, et neil on valida Venemaa ja Euroopa Liidu vahel. jah, nad saavad aru, ma olen neile selgitanud. me oleme neile selgitanud detailselt, millised on tagajärjed, kui nad loovad venelastega tolliliidu. ja lõpuks viimane küsimus mis puudutab kohtureformi ning korruptsioonivastaseid meetmeid, äh, palju tööd on tehtud mõlemas valdkonnas viimastel aastatel. Äh, reformimeetmed peaksid tugevdama äh, kohtunike sõltumatust ja tuleb ka tugevdada meetmeid korruptsioonivastases võitluses. muidugi ei ole ainult Ukraina asi neid asju vastu võtta. ja mis puudutab sünergiapaketti ja Ukraina enda osalust, siis just Ukraina ja Kiiev ju toetavadki seda mõtet ja ei ole üldse tõsi, et raha ei ole. raha on, kuid piiratud hulgal ja, ja väide, et idapartnerluse ja teise poliitilise instrumendi vahel valitseb justkui konkurents, ka see ei ole tegelikult õige. sünergiapakett on ette nähtud Musta mere riikide aitamiseks transpordi, energia, keskkonna vallas, aga idapartnerlus on partnerlus, mille abil tagatakse, et meie kuus idapoolset ja Lõuna-Kaukaasia äh, naabrid suudaksid läheneda Euroopa Liidule kõikides valdkondades, kus nad lähenemist soovivad. seega need kaks äh, algatust on täiesti erinevad ega äh, duplitseeri kuidagi teineteist. härra Tännakile ütleksin seda, et jah, me teame, et proua Timošenko valitsus saatis laiali selle ettevõtte, nüüd nõuab see ettevõte kompensatsiooni. sest nad väidavad, et teatud osakud sellest gaasiettevõttest lihtsalt konfiskeeriti ja nad soovivad saada kompensatsiooni selle eest, mis neilt ära võeti. ja te teate seda ilmselt sama hästi kui mina, härra Tänak, sest te tunnete Ukrainat väga hästi. Ukrainas on mitmeid endiseid suure gaasiettevõtte aktsionäre, kes vastutavad tänase olukorra eest, sest need endised omanikud tõepoolest aitasid rahastada härra Janukovitši kampaaniat, kuid mis sellest loost lõpuks välja tuleb, ma ei oska öelda. Te võite olla kindel, et Euroopa Liidu ega investeerimispanga raha nüüd küll neile aktsionäridele välja ei maksta ja teiseks me saadame Ukraina võimudele väga selge signaali ning samuti ka energiaminister Boikole selle kohta, mida meie arvame. aga selles küsimuses midagi kiireloomuliselt küll ei otsustata, suur aitäh! suur aitäh teile, härra Mingarelli, teie vastuste eest, aga meie läheme nüüd edasi järgmise päevakorrapunktini resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Bosnias ja Hertsegoviinas. ja te ju teate, et kolmandal oktoobril toimuvad Bosnias ja Hertsegoviinas valimised, poliitilises mõttes on olukord nii-öelda hangunud ja me ootame, mida Euroopa Komisjon otsustab viisarežiimi lihtsustamise kohta. nüüd aga annan ma sõna proua Doris Pakile. suur tänu. et see raport, mille ma eelmisel aastal esitasin, et seda ei saa praegu ähm, samamoodi ähm, võtta, sest olukord on halvenenud. me ei ole praegu sellises olukorras, kus me saaksime öelda, et poliitiline olukord oleks paranenud. poliitikud, et poliitikud oleksid edusamme saavutanud, nüüd tuleb ähm, nentida, et äh, head tahet on Bosnia-Hertsegoviinas väga vähe ja poliitikute eesmärgiks ei ole tingimata Bosnia-Hertsegoviina tuleviku parandamine. praegune raport näitab lihtsalt, milline olukord on Bosnia-Hertsegoviinas, see näitab, et tegu on poliitilise stagnatsiooniga, et natsionalistlik retoorika valitseb igapäevaelu. ja seda, selle retoorikaga oli meil probleeme ka eelmisel aastal ja aasta enne seda, on vähem või rohkem karme ähvardusi tehtud, me Bosnia-Hertsegoviinast on kuulnud ka, et nad soovivad äh, riiki rahumeelselt äh, laiali saata, kuid olukorda ei ole selline, sellepärast et äh, Sõrbska vabariik nõuab pidevalt Daytoni lepingu kindlat järgimist, kuid Daytoni leping ei räägi midagi riigi laialisaatmisest meie toetasime Daytoni lepingut, sellepärast et see oli ainus võimalus, kuidas Bosnia-Hertsegoviina riiki üldse taastada, kuid paraku see taastamine on käinud nii keeruliselt, et meil on nüüd tegu selle poliitikaga, ähm, mida me nüüd näeme, et meil on kaks äh, üksust, äh, millest üks mainib, et äh, ütleb, et nemad on riik riigis. aga Bosnia-Hertsegoviinal üksinda on väga keeruline leida teed Ähm, Euroopa Liit on siis Bosnia, Horvaatia Föderatsioon ja Sõrpska Vabariik äh, saavad ainult äh, osadena ühisest riigist äh, tegutseda. niisiis nad peavad loobuma osast võimust, osast iseseisvusest, vastasel korral see riik ei saa tegutseda, nii et olukord, selline olukord puudutab kõiki riike, mitte ainult Bosnia-Hertsegoviinat. niisiis olukord ei ole öö, parandanud äh, ja pidevalt seda olukorda ka nõrgestatakse nende natsionalistlike äh, retoorikatega ja samuti ka tahtmatusega riiki üles ehitada. Bosnia-Hertsegoviina ülemkohus peaks äh, tagama selle, et neli erinevat kohtusüsteemi oleksid üksteisega kooskõlastatud, kuid selle ühtlustamine on samuti keeruline. ja see loomulikult ei toeta riigi ühtsust. peale selle meil on tegu ka olukorraga, millest me oleme teavid-, millest me oleme teadlikud, nimelt meil on äh, kõrge esindaja, ta on ka Euroopa Liidu esindaja me oleme alati äh, kinnitanud seda, et kõrge esindaja töö saaks äh, mingil ajal äh, läbi siis, kui kohalikud poliitikud saaksid ise võimu oma kätte võtta, vastutuse oma kätte, kuid ja vastutus, kuid vastutust poliitikud ei võta enda kätte koha peal. Nad tegutsevad nii, justkui oleks riik osa nende parteist kuid nad peaksid äh, äh, vaatama, kuidas riiki Euroopa Liidule lähemale tuua ja nad peavad arvestama sellega, et nende kodanikel on õigus sellele tulevikule. on olemas ka teekaart, mida tuleb täita, on tingimused, mida tuleb täita ning kõik teavad, et need tingimused on praegu ka arutelu all kui ma viimane kord käisin Bosnias, see oli siis äh, selle aasta varakevadel siis me pidime nentima, et poliitikud soovisid küll teekaardi tingimusi täita, nimelt mis puudutab viisarežiimi lihtsustamist, mis viib viisade kaotamiseni. ja seda nad on ka teinud, selle eest tuleb neid kiita, sellega on nad teinud midagi, mida kodanikud neilt juba ammu ootasid. selles osas on nad teekaardi tingimused täitnud kuid läbirääk-, äh, kuid aruteludes poliitikutega poliitikad ütlesid, et andke meile palun ka selline teekaart teiste valdkondade jaoks. kuid äh, nad isegi ei tea, et on olemas assotsieerimisleping, et meil on olemas teekaardid teiste eluvaldkondade jaoks. ja kõrge esindaja tegeleb sellega nii et need plaanid on neil seal olemas, aga nad peavad neid nii järjekindlalt täitma nagu nad jumal tänatud on täitnud viisarežiimi lihtsustamise teekaarti tingimusi. ma mainisin selles raportis ka äh, ühte punkti, mida, mida ma eelmisel aastal äh, ei arutanud, nimelt äh, Bosnia-Hertsegoviinas on tegu ka tuhandete üheksakümne teise kuni üheksakümne viienda aasta sõja ajal vägistatud naiste ja tüdrukutega ja neile ei ole hüvitist makstud ega ka õigusemõistmist äh, ei ole tagatud. ja samuti on neid äh, väga vähese äh, väärikusega koheldud, neid ei toetata, neid ei kaitsta ja nad ei saa ähm, toetust oma elu uuesti ülesehitamisel, ma arvan, et me peaksime rohkem tähelepanu pöörama sellele faktile. ja sellega tuleb tegeleda nii Bosnia-Hertsegoviina üksuses kui ka terve riigi tasandil. nimelt need naised ja tüdrukud peavad äh, saama rohkem toetust ja õigus tuleb jalule seada. haridussüsteem haridussüsteem riigis ei ole päris kaasaegne, see ei suuda üle saada etnilistest lõhedest ning paljudes valdkondades ei vasta see ka Euroopa äh, nõuetele. Euroopa Parlamendina on meil programm Elukestev õpe ja me oleme avanud selle ka nende riikide jaoks. meie olime ainsad, ainsad, kes nõudsid komisjonilt, et see programm avataks kahe tuhande seitsmenda aastast on olemas elukestev õppeprogramm ma meenutan, et see on, see on seotud Erasmuse, Komeeniuse ja teiste programmidega, kuid seda ei kasutata. seda isegi ei saa Bosnia-Hertsegoviinas äh, kasutada, sest seal on kolmteist haridusministrit. Neil ei ole ühte üleriiklikku agentuuri, mis koordineeriks äh, seda tegevust, mis ka äh, võimaldaks selle programmi kasutamist raha on nad IPA fondide kaudu küll saanud, kuid nad ei suuda neid äh, fonde kasutada. ja selles olukorras ei ole mitte midagi äh, äh, paranenud on Bosnia-Horvaatia Föderatsioon, seal on kümme erinevat valitsust ja siis ja seal kõrval on veel Sõrpska vabariik ja seal kohal on veel föderaalvalitsus, et kuidas selline struktuur saab üldse korralikult töötada. me oleme siin raportis äh, erinevaid nõudmisi esitanud selles osas, mida me leiame, et tuleks ära teha. mina usun, et me peame mõtlema ka sellele, et nõukogu ja komisjon üheskoos peaksid rohkem juhtimist äh, üle võtma ja olema tõesti siin liikuma paneviks äh, mootoriks. kuid te praegu näete, et poolt, äh, härra Steinberg ameeriklaste poolelt ja et ka Hispaania äh, äh, peaminister üritavad viis kuud enne valimisi läbirääkimistesse astuda Bosnia-Hertsegoviinaga, siis me näeme, et põhiseaduse reformi osas ei suudeta väga palju edusamme saavutada, kuid see tuleb saavutada, näiteks viimasel aastal üritasid rootslased sisendit anda põhiseaduse reformi ja me nägime, et see ei õnnestunud ja nüüd öeldakse, et me ei taha mitte midagi. eelkõige just Sõrbska vabariigi peaminister, seda saab ka lehtedest lugeda, et tema ei taha põhiseadusesse mingisuguseid muudatusi sisse viia ja ongi kõik. nii et see viib meid olukorda ja see viib selle riigi olukorda, mille tulevik ei ole jätkusuutlik ja seetõttu me peame olema karmimad ja järjekindlamad. kui me nüüd ka loeme, et härra Martinuse ja härra Steinbergeri pingutused ei vii mitte kuhugi, nad äh, koostavad ette praegu, kui on, koostavad äh, avaldust, mida ei ole mitte keegi äh, ei järgi ja kui siis peale valimist öeldakse, et jah, meie nüüd ameeriklastega viime seda põhiseadusreformi edasi, siis kuhu jääb Euroopa Liit? juba kahe tuhande kuuendal aastal oli olukord samasugune, juba ka siis Euroopa Liit ei kaasatud sellesse protsessi, nii et äh, sellega me sattume samasugusesse olukorda nagu tollal ja me ei tohiks äh, seda viga korrata. nüüd äh, Strasbourgi inimõiguste kohus on nentinud, mida me ka varem teadsime, et Daytoni rahuleping ütleb, väidab valesti, kui see väidab, et, et äh, kõrgetele ametikohtadele tuleb, äh, saab valida ainult kas äh, bosnialasi, horvaate või serblasi aga, ja teistel rahvuste esindajatel ei ole võimalus kõrgetele ametikohtadele saada. kes siis on need teised? kõik teised on need, kes ei saa öelda, et nad oleksid moslemi, Horvaatia või, või Bosnia päritolu. aga mida teha nendega, kes tulevad segaabieludest, kes on see, kes on Horvaadi ja Serbia segaabielust pärit? kas ta nüüd horvaat, on ta serblane? tema kuulub nüüd nende alla, keda lepingus nimetatakse teised. see on ju täiesti alaväärtuslik, kui öeldakse, et äh, inimene ei saa isegi viidata oma rahvusele, vaid ta on lihtsalt mingisugune ja teised. ja nüüd me loodame, et järgmistel valimistel oktoobris on valimisõigus selliselt äh, muudatud, et ka need ja teised tohivad kandideerida. ja nii, nagu mina praegu olukorda hindan, siis äh, on väga keeruline veel enne valimisi põhiseadust muuta. härra Toodiks üritab ähm, ainult väikest muudatust sisse viia. nimelt, et presidendi ametikohale saab kandideerida ainult Sõrbska vabariigi või siis Horvaatia äh, moslemi äh, vabariigi esindaja. see on ainult üks väike aspekt. ja kui see on siin ühiseks nimetajaks, siis ma tõesti ei saa aru, kas see vastab Inimõiguste Kohtu äh, otsusele. seetõttu ma paluksin, et äh, me arvestaksime sellega, et Bosnia-Hertsegoviinas on ülemkohus saksakeelses tõlkes on siin üks keeleline viga, ma ei hakka seda praegu mainima, ma teen vastava muudatusettepaneku, et see oleks vastav ingliskeelsele variandile. me räägime siin ka äh, võitluses sõjakuritegudega, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, seda tuleb äh, tõsisemalt võtta, samuti et äh, seksuaalne vägivald võetaks karistus äh, Äh, registrisse, nii et ka need äh, äh, vägistatud naised ja tüdrukud saaksid hüvitust. Bosnia-Hertsegoviina poolt peab sellega samuti olema võimalus tagatud, et need vägistatud naised-tüdrukud hüvitust saaksid samuti ei ole põgenikele piisavalt toetust äh, osutatud. siin tuleb tähele, tegeleda rohkem põgenikekeskustes elavate inimeste vajadustega. nii et need, kes varem elasid äh, Bosnias ja Sõrbska vabariigi aladel, et, äh, et nad saaksid tagasi pöörduda oma Äh, piirkondades, kuid Banja-Luka piirkond näiteks näeb samamoodi välja nagu sõja ajal ning seetõttu nad ei saa tagasi pöörata oma kodupiirkonda ja sellest on väga kahju, kus, kuna see piirkond oli viimas- äh,, oli varem põllumajandusvaldkonnas äh, väga oluline. niisiis, avalike hangete äh, tervishoiu osas äh, on korruptsiooni osa väga äh, suur. ja nende punktidega, mida me oleme maininud, me ei ürita siin kedagi eraldi süüdistada, vaid me lihtsalt nimetame asju nimepidi. ja me soovime ka näidata, kus tuleb veel rohkem ära teha. nüüd haridussüsteemist veel, mida ma juba mainisin, seda tuleb parandada ja see tuleb, seda tuleb lähendada euroopalikule tasandile, äh, tasemele. ja kutseõppe osas ma paluksin, et siin muudatusettepanekuid ei tehta, sellepärast et ma leian paljudes valdkondades, eriti näiteks ähm, näiteks ämmaemanduses äh, äh, on äh, praegune kutseõpe väga kehv, siin tuleb tõesti äh, see struktuur üle vaadata. me loodame, et äh, positiivseid tulemusi siiski soodata, su-, saavutatakse, kuid ka Bosnia-siseselt vaba liikumine ei ole mitte ta alati tagatud, sellepärast sotsiaalkindlustustingimused, samuti tööhõivetingimused ise tekitavad juba väga kõrgeid tõkkeid ja seetõttu on töövõtjatel väga keeruline riigisiseselt liikuda. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peaks toimuma ka rahvastikuloendus. me loodame, et vastav seadusandlus ka leiab parandamist nüüd äh, riigi omand, riigi vara, siin on ka meil probleeme, sellest me oleme ka rääkinud ning see on äärmiselt oluline kriteerium. me peame poliitikud nii kaugele viima, et nad kõrge esindajaga siinkohal äh, koostööd teeksid, mis siis puudutab riigivara jagamist üksikute äh, üksuste vahel. ma, ma tervitan seda, et äh, IMF-ilt on nüüd äh, saadud ähm, vahendeid selleks, et mõningaid abiprogramme läbi viia. nii, siis ma arvan, et ma mainisin praegu kõiki olulisemaid punkte. suur tänu, härra esimees, ka teie mõistu suhtumise eest. suur tänu. üksteist inimest soovivad sõna võtta üheks selliseks on ol-, on olnud see, et te olete seda olukorda väga hästi analüüsinud. ma annan kõigepealt sõna variraportööridele ja siis saavad sõna teised, kes on nimekirjas. niisiis, kõigepealt saab sõna härra Kukan, palun. Uh, thank you very much, I am not a shadow raportöör but.... aitäh, ma ei ole variraportöör vabandan, delegatsiooni juht. ma äh, ülendasin teid, edendasin teid natuke kiiresti. suur aitäh igatahes. ma kõigepealt õnnitleksin äh, väl-, kallist kolleegi selle raporti eest, mis ta meile et-, esitas ja seda, et ta hiljutiste arengute teemad kõik sisse kirjutas. tahaksin mainida tervet hulka teemasid, mida tuleks rõhutada selle raporti kontekstis, selles resolutsioonis. Te juba mainisite, et see on valimise aasta äh, selles riigis ja ku-, Bosnia-Hertsegovina poliitikud ütlevad, et see on halb aeg, midagi saa-, teha ei saa, see on eriline olukord enne valimisi, mina arvan, et me peaksime vaatama seda teistmoodi, me peaksime püüdma siiski vastupidi, me peaksime kasutama valimiseelset olukorda võimendusena selleks, et sundida äh, riigi poliitikuid vajalike majandus- ja muude reformide suunas. ma ju ei tea, kas tulemus on positiivne, aga me võime igatahes proovida teistsugust lähenemist. me kõik teame, et liikumine Euroopa integratsiooni poole Bosnia-Hertsegoviinas on väga aeglane, see on jäänud teiste piirkonna riikide omast maha, seda on rõhutanud mitu korda komisjoni, komisjon oma eduaruandes, aga ka seda on rõhutanud Euroopa Parlamendi delegatsioonid ise. Nad on korduvalt kutsunud üles poliitikuid pingutama rohkem, et äh, riigis vajalikke reforme läbi viia. me oleme kõik pettunud selle vähese äh, edasiliikumise üle, mis on toimunud väga pika aja jooksul. samamoodi võib öelda, et liikumine stabiliseerimise ja sta, äh, stabiliseerimise kokkuleppe täitmisel on samavõrd aeglane. riik peab tegema enamat oma konstitutsiooniliste reformidega, ta vajab koherentsemat institutsioonilist süsteemi äh,, Äh, funktsioneerivate ja sõltumata institutsioonidega. majandusreformid on samuti ülivajalikud, eriti struktuurilised reformid, kaotades ära kõik takistused äh, ühise majandusruumi teelt nii riigis kui ka privatiseerimise protsessis. ma väga loodan, et Euroopa liitumiseelsete fondide abil on võimalik struktuurseid reforme läbi viia. selles kontekstis on kasvav tööpuudus samuti mainimist väärt, sest nüüd on see kusagil neljakümne protsendi juures. veel kaks märkust, härra esimees. mina arvan, et avaliku meedia sõltumatust tuleks raportis mainida. siin seda ei ole mainitud, aga vähemalt kaaluda võiks seda, et see teema äh, sisse kirjutataks. sest selles kontekstis on avalik meedia seda peaks mainima olulise vahendina selleks, et võidelda etnilise ja muu öö, äh, tolerantsi puudumisega. loomulikult, kui meedia töötab korrektselt, Euroopa-meelselt, võib-olla see on idealistlik, aga vähemalt proovida võiks ja viimane asi, mis puudutab liberaliseerumist, ma olen Dorisega täiesti nõus. peaks toetama, hindama väärtustama ja ma usun, et Euroopa Komisjon esitab peatselt seadusandliku paketi selle teema üle, ma eeldan, et komisjon on selle teema suhtes positiivselt meelestatud ja Euroopa Parlament suudab sellega äh, kiiresti tegeleda, suur aitäh! aitäh, härra Vigenin, kes sõna äh, võtab sõnu, sõna härra Poskuti nimel, kes on variraportöör. aitäh, härra esimees, proua Pakk, olid kolleegid, Äh, proua Poskordi nimel ma tahan tänada raportööri tehtud töö eest. Te olete näinud, kui põhjalikult proua Pakk asja analüüsis ja me näeme siin väga tugevat raportit. nii et äh, eriti lahkarvamusi äh, selle raportiga ka meie fraktsiooni poolt ei ole ja sõnum on tõeliselt jõuline Bosnia-Hertsegoviinale, kui see raport kord vastu võetud sai. proua Poskordi nimel tahaksin väljendada omapoolset rahulolu, et sõjakuritegude äh, ohvrite teema siia raportisse kirjutatud sai, see on kuidagi mulle kahe silma vahele jäänud, sellele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud. sotsiaaldemokraatide ja sotsiaalse, sotsialistide ja demokraatide nimel mõned muudatusettepanekud selle teemaga seoses Euroopa Liidu liikmelisus, selle väljavaade on asi, mis äh, ühendab inimesi. see on üks öö, äh, initsiatiive inimestele muuta oma riiki ka, ehk sinna suunda käivad need muudatusettepanekud. juulis saab viisteist aastat Srebrenica langemisest ja sedagi ei saa kõrvale jääda, jätta Bosnia jaoks mitmed teised teemad, mida me näeme olulistena, vähemalt äh, tuleks rõhutada naiste olukorda ja ka vähemuste olukorda, mis puudutab mustlasi, juute, teisi vähemusi. ka muudatusettepanekud, Bosnia-Hertsegoviina on riik, kellel on väga suured riigid, see on transiidiriigiks inimkaubandusele, mõned ettepanekud ka, mis puudutavad põgenikke ja sisepõgenikke ja lõpuks me tahaksime rõhutada selle riigi rekonstrueerimise puudumist peale sõja lõppu. tööpuudus on endiselt väga kõrge, eriti noorte inimeste seas. muide, hiljuti kuuldud numbrid olid üle neljakümne protsendi ja see on, ma ei tea, ma ei, see on tõen-, äh, ilmselgelt äh, tõsine probleem, kuidas inimesed ellu jäävad, äh, tõenäoliselt on tegemist varimajandusega aga see on asi, millele me peaksime erilist tähelepanu pöörama. ja lõpuks teie loal teeksin kommentaari, et võib-olla läbi teie raporti äh,, proua Pakk, näeme teie pettumust äh, selles, et äh, riigis ei ole vajalikku edasiminekut, võib-olla peaksime analüüsima, võib-olla mitte selles raportis, aga üldisemalt miks on see edasiliikumine nii nõrk Bosnia-Hertsegoviinas miks me ei suuda kuidagi leida viisi? ma ei ütleks, et sundida sealseid võime, aga või panna seda riiki kiiremini liikuma, ma väljenduksin, selles suunas, mida nad teavad. et nad peavad selles suunas liikuma ja ikkagi nad püüavad, nad takistavad omaenda riigil arenemast. see on mõnikord meie jaoks kummaline. ja lõpuks tahaksin öelda, et möödunud nädalal Äh, sotsialistide parteil oli suur konverents Sarajevos ning äh, meile jäi mulje, et üleüldiselt on regioonis üsna paha meeleolu, mis puudutab äh, Euroopa Liidu liikmeks saamise väljavaateid. mingil sel-, mingil hetkel Bosnia-Hertsegoviina, Bosnia-Hertsegoviina puhul me võime küll näha puid, aga me ei näe metsa. mulle tundub, et see oleks Euroopa sotsialistide osa, et meie mida meie võiksime toetada parlamendis. loomulikult ei ole võimalik, see regioon saaks Euroopa Liidu liikmeks aastaks kaks tuhat neliteist, aga vähemalt, et anda uut energiat laienemise protsessile ja võib-olla see väljavaade Bosniale, Hertsegoviinale äh, sunniks neid tegema uusi jõupingutusi ja see suurendaks ka meie soovi ja valmisolekut teha rohkem tööd ja teha rohkem koostööd selle regiooniga üldiselt, aga Bosnia-Hertsegoviinaga konkreetselt, et nad saaksid Euroopa Liidu liikmeks. kui te näete näiteks äh, roadmap'i viisade suhtes, kus on selged nõudmised, mida on võimalik mõõta, hinnata ja mõlemad pood on selle täitmisele pühendunud, siis liiguvad asjad üsna kiiresti selles mõttes me loodame, et sel aastal Bosnia ja Hertsegoviina tõesti saavad võimaluse lisata, äh, liituda viisavaba režiimiga, kuid jälle Euroopa Liidu liikmeks saamine tundub olevat nii kauge Bosnia, äh, bosnialaste jaoks, et nad on valmis loobuma ning mulle tundub, et selles suunas ei ole mitte selles raportis, aga, aga me peame vaatama, mida me parlamendina saaksime selles teemas teha proua Latford, palun. suur aitäh, härra esimees ja ma olen nõus teiste kõnelejatega, et proua Pakk on teinud väga hea raporti ja tõepoolest ja ma olen nõus ka teiega, et see ettekanne oli hästi põhjalik. tahan mainida paari asja üsna niimoodi juhuslikult ja mul on väga hea meel, et tal on teid maininud korruptsioon, ähm, kohtute ja õigusreformi süsteemi. võib-olla see viimane võiks leida rohkem rõhutamist. paar asja veel. me võiksime võib-olla natuke rohkem rõhutada, kui kiireloomulised on mõned asjad. üks asi on segregatsioon koolides. Need kaks kooli ühe katuse all ja see on täiesti vastuvõetamatu. nii ammu peale Daytonat, mis pidi olema ajutine meede, et inimesed üldse kooli tagasi läheksid. ja see, et see on nii kaua kestnud, on tõesti täiesti vale. mul on väga hea meel, et proua Pakk on rääkinud seksuaalkuritegude ohvritele õigusemõistmist, kui oleks sellele teemale rohkem tähelepanu pööratud viimase viieteist aasta jooksul, võib-olla ei oleks me näinud Äh, vägistamist sõjapidamise vahendina Kongos näiteks ja muudes taolistes kohtades. kui Bosnias oleks tõesti, Bosnia oleks seda teemat jõulisemalt äh, käsitlenud. ma tahaksin natuke rohkem tähelepanu pöörata äh, valimisseaduse reformile, et see on vajalik enne oktoobrit, nagu proua Pakk ütles. nimelt see diskrimineerimine oli see, mida Strasbourgi kohus hukka mõistis. ja täiesti kindlalt see asi tuleb ära kaotada, selline, selline seadus. laiem konstitutsiooniline reform, ma arvan, et me peame ütlema, et läbirääkimised peavad jätkuma, isegi kui see ei ole ei realistlik ega soovitav Äh, oktoobri tähtaega silmas pidades. ma ei tea, mida arvatakse sellest ettepanekust, see vist oleks see nädal, mina lugesin möödunud nädalast pressiraportit äh,, et eesistuja ja USA teevad ettepaneku teha deklaratsioon, kus Bosnia osapooles äh, moodustada Äh, või koostada ka konstitutsioon peale üldvalimisi. ma ei tea, mis te sellest arvate. aga minu arvates on oluline rõhutada seda, et on absoluutselt hädavajalik viia läbi konstitutsiooniline reform selleks, et tekiks funktsioneeriv riik, mis on eeltingimuseks selleks, et liituda Euroopa Liiduga. aga ka majanduslik ja sotsiaalne progress, mingisuguseid ots-, otsuseid ei saa ju teha, meil ei ole ju mingisugust konsensust. nii et need kõik asjad on omavahel seotud, konstitutsiooniline reform ja halb sotsiaalne majanduslik olukord, muuhulgas ka see suutmatus kasutada ära ähm, võimalust äh, Euroopa Liidu liikmeks saada, rõhutab äh, edasiminekut viisade, äh, viisavabaduse teemal, võib-olla seda võiks rõhutada enam, see on näide, kus ähm, Bosnia-Hertsegoviina võimud said lõpuks omadega hakkama, kui neil oli selge eesmärk olemas, siis nad said sellega ka ühele poole. Nad on suutelised tegutsema, kui nad äh, tahavad. oleks kena, et kui selleks ajaks, kui me hääletama hakkame selle raporti üle, me teeksime märke ära, kas komisjon positiivselt seda hindab, isegi kui meil veel praegu sellekohast ettepanekut ei ole. mis puudutab edasiminekut, siis me võiksime õnnitleda Bosniat, kes on iseseisvalt äh, saanud äh, küll mitte alaliseks, aga ta on ikkagi ÜRO Julgeolekunõukogu liige, ta ei ole küll hääleõiguslik, ta ei ole küll otsustav, aga, ja mitte küll alaline liige, aga ta on ikkagi liige. ja lõpuks ma peaksin mainima Serbia parlamendi resolutsiooni, tervitada seda isegi kui praegu enamikest isegi kui jääb kõrvale sõna genotsiid, aga minu arvates on oluline tunnustada Bosnia territoriaalset terviklikkust ja võib-olla võiksime julgustama, äh, julgustada Bosnia parlamenti ja, ja üksuste parlamente võtma vastu oma resolutsioone. ja lõpuks on olemas plaan regionaalse konverentsi äh, kohta teisel juunil Sarajevos, mis puudutab ähm, progressi ähm, Euroopa Liidu suunal. see korralda-, üks korraldati märtsis, seal ei osalenud Euroopa Liidu juhid, mis tegelikult äh, kopeeris Serbia boikoti, sest Kosovo oli kohal ma kuulsin, seal oli mingisugune tehing Serbiaga ja minu meelest see ei ole aktsepteeritav ja ma loodan, et esimesel äh, juunil on Euroopa liidrid täiskoosseisus äh, kohal, ükskõik millistel tingimustel siis. aitäh ja proua Santini! suur tänu! tõesti on väga kahju, et riik mis eh, tegelikult soovib koos eh, naaberriikidega eh, liituda Euroopa Liitu, on tegelikult sattunud sellisesse ummikusse. ja nõuded on tõesti väga piiratud. me peaksime seda asja kaaluma, sest Euroopa Parlament oleks kindlasti äh, selles piirkonnas äh, stabiilsust parandanud, kuid paraku asi ei ole niimoodi ja sellest on väga kahju. kahju on ka nendest lastest, kes endiselt peavad äh, nendes eraldatud koolides käima. ma teeksin ka proua Pakile komplimendi tema raporti osas, selles osas, et see pöörab tähelepanu ka nendele naistele, kes sattusid seksuaalse vägivalla ohvriks sõja ajal ja ka hiljem. äärmiselt äh, õiglane teie poolt on see, et te tähelepanu ka sellele teemale pöörate. samuti on hea, et on äh, mainitud siin nende koolilaste probleemi, kes käivad eraldi koolides, samuti, et siin räägitakse nendest ja teistest. Äh, valimisseaduses äh, siin ei ole ka täpselt mainitud, kes on siis need ja teised. kas need on need, kes tulevad erinevatest piirkondadest või on need erinevatest rahvusvähemustest või on ka erinevate näiteks seksuaalvähemuste esindajad? proua Pakk on maininud ka viisavabastusrežiimi Bosnia-Hertsegoviina jaoks, kuid seda kiiresti saavutada, ma arvan, et see ei õnnestu. küsimus on selles, kas Euroopa Komisjon on üldse veel nii kaugele jõudnud, mina arvan, et ei ole küsimus on ka selles, kas see on ähm, et äh, Euroopa Komisjoni sekretariaat on seotud kõrge esindaja bürooga. tegu on ju tegelikult ühe isikuga. ja meil on veel ka kõrge välispoliitika esindaja, et kuidas seda äh, positsiooni ümber hinnata. ja jätkusuutlik energia, Bosnia-Hertsegoviina vajab siin toetust Bosnia-Hertsegoviinal on vajadus ka riikliku strateegia järele. vajalik on, et neil oleks ka ühtne energiapoliitika ning Euroopa Liit peaks siin rohkem panustama ka selle temaatika osas. suur tänu! ja proua Koppa saab sõna ja siis kolleeg Simplitšaš. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πακ για την έκθεσή της και να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση suur aitäh, tänan proua Pakki tema raporti eest ja tänan nende kommentaari eest, minu arvates proua Paki kriitika on täiesti õige. pettumus on täiesti õigustatud, legitiimne. aga ma arvan, et mõnikord on selles raportis üsna selline ülbe toon äh, kritiseerides ja ma ei tea, kas see on täiesti õigustatud. teiseks, Euroopa Liit peab ise ära otsustama, kas ta tegeleb nende asjadega. mis see on, millega ta tegeleb? kas ta tegeleb eraldi riigiga, iseseisva riigiga? või on see protektoraat? ja see on asi, mida me peame endalt küsima. me peame ka püüdma mõistma neid faktoreid, mis on viinud selleni et praegune patiseis eksisteerib ja see puudutab konstitutsioonilist kokkulepet. Daytona kokkuleping oli võimalus peatada verevalamine. aga loomulikult siis peab endalt küsima, mida see pikas perspektiivis tähendas. see tähendas seda, et see on natsionalistlik lähenemine käis tegelikult kõikide elanikkonnarühmade kohta, see tähendab, et tegelikult praegu ei ole Bosnia rahvust, on tegemist erinevate etniliste gruppidega. teiseks, mis puudutab praegust eh, informatsiooni, praeguseid andmeid, ma arvan, et ei ole võimalik rääkida viisa liberaliseerimisest enne suve. võib vabalt olla, et see oli võimalus, kui parlament seda tahaks. kuid palun, ärgem tõstkem, eh, tekit-, tõstatagem selliseid ootusi, mis ei realiseeru. teine asi, mida on välja öelnud paljud kolleegid mainida valimisi kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris, ma arvan, et inimesed võimaldavad või,, inimesed võivad esitada muudatusettepanekuid ja neid ka toetada, aitäh. aitäh, härra esimees. see eesõiguse ajaline eelis kaob ära, kui sa hiljem äh, sõna võtad, siis on äh, vähem aega kommenteerida. tahan tänada proua Pokki selle teksti eest. ja siin on kindlasti pisiasju, mida võiks siia veel lisada, teksti parandada. kuid ma ei kavatse üldse mingeid täpsustusi teha, minu arvates on ta täit- äh,, äh, katnud ära valdava osa teemadest, jah, võib olla mingisuguseid teatud takistusi, vajadusi uuendada ka seda ei ole piisavalt, äh, haridusvõimalusi, sotsiaalsed küsimused, siis need suured-suured küsimused äh, on kaasatud ja seda võiks võimal-, äh, võimalik ka võib-olla toetada mingisuguseid, võiksin toetada mõningaid kolleege, nende sõnavõtte. vähemuste küsimust, romide küsimust, see võiks olla jõulisemalt välja toodud aga ma ei esita täpsustusi sellepärast, et mul on mõningad märkused ja ma tahaksin välja tuua, et mida rohkem ma olen kuulnud paari asja e, eelkõige seda, et et aruteludes mainitakse seda, et Bosnia on riik, mida on kasutatud ähm, inimkaubanduse ja salakaubanduse transiidiriigina. ma ei tea, kas see peab paika või ei, aga ma olen kuidagi seda kuulnud, et mina pean kuidagi reageerima, aga ma ei usu, et see paika peab, nimelt. see, kes seda väidavad, peaksid tooma mingisuguseid näiteid, mis, mis toetaksid seda äh, väidet, ma ei ütle, et seda üldse ei ole, aga see ei ole nii suures ulatuses, nagu seda väidetav, väidetakse. kui me vaatame teisi äh, piirkondi äh,, teisi riike, kes on näiteks Euroopa Liidu liikmesmaad teine asi, tahaksin reageerida ka sellele asjale, mida proua Sargentini eh, esile tõi. kõrge esindaja eh, kabinet on seesama asi kui komisjon? ei, kindlasti mitte. üks inimene, kellel on kaks rolli ehk siis kõrge esindaja äh, esindaja ja eriesindaja on seotud Euroopa Liiduga, aga kõrge esindaja seondub öö, ähm, rahvaste ühendusega ja see on see vastuolu, mis on viinud arutelude juurde äh, selle üle, kuidas ja kas ja mismoodi me peaksime sulgema kõrge esindaja ähm, büroo mõnikord see on ainus seik selleks, et kui ollakse nõus arutsi, arutama, seetõttu ma peaksin toetama seda küsimust, mis meid, mis viis selle olukorrani? meil on kõigil põhjust mõelda selle üle, mis on viinud meid sellesse olukorda, kus me oleme külmutanud selle äh, kahe, ähm, kahetise olukorraga, kui me oleme kriitilise post, kriitilise Bosnia-Hertsegoviina suhtes, siis me aru saame väga hästi sellest. me enda suutmatust tegutseda algusest peale, see on meid sinnamaani viinud. meie oleme toetanud olukorra tekkimist. Daytonis öö, äh, öeldi juba, et tahetakse lõpetada verevalamine. aga see, et on hädavajalik luua riik, kes võiks olla partneriks või, või teiseks läbirääkimiste pooleks Euroopa Liidule või, või et üksused on vähem olulised, see, see kõik on seda takistanud. see on viinud praegusele olukorrani, me oleme näinud selle, me oleme jälginud seda viisteist aastat, selles mõttes ei ole ma üleüldse sellel seisukohal et tekst oleks liiga range, liiga kriitiline, sest esimest korda me räägime avalikult äh, asjadest õigete nimedega. see, see on tõepoolest esimene kord, me võtame seisukoha. esimest korda me, korda me kritiseerime seda, mis seal on toimunud. ja me ei tohiks sallida sellist olukorda viieteist aasta jooksul. seetõttu ma ei täpsusta mitte midagi, vaid palun, et teisedki toetaksid teksti nii, nagu ta praegu on. aitäh, härra Kats, palun! Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej... suur tänu, härra esimees, selle eest, et mulle sõna andsite. kõigepealt ma sooviksin õnnitleda oma austatud kolleegi Doris Paki. õnnitlen teda selle raporti puhul, ma leian, et see on väga äh, selge, väga realistlik, väga hästi tasakaalustatud ja seetõttu ma usun, et see raport on leidnud õige äh, suuna me teeme mõningad muudatusettepanekud selleks, et seda äh, raportit veelgi järjekindlamaks muuta. ma tänan ka proua Pakki selle eest, et äh, siia raportisse on kaasatud ka Bosnia äh, naisohvrite temaatika. me peaksime rohkem tähelepanu pöörama nendele seksuaalse vägivalla ohvritele kui me peaksime tähelepanu pöörama ka nendele, kes pidid põgenema Bosniast. sest, sest näiteks ma äh, tean ühte inimest, kes äh, sattus seksuaalse vägivalla ohvriks Bosnias, äh, kes siis põgenes ühte Euroopa Liidu liikmesriiki, elab nüüd samal tänaval oma endise vägistajaga, nii et te kujuta ette, milline perekondlik äh, tragöödia on kujunenud sellest. ja sellele, tema, selle naise vägistajale anti poliitiline varjupaik ähm, äh, liikmesriigis ja ja kohtuotsuse väiteks oli see, et see vägistamisjuhtum leidis aset kaua aega tagasi ja seetõttu ei ole seda võimalik tõestada paljud äh, Bosnia inimesed ei ole ka valmis, ei ole nõus äh, resolutsiooniga, mida on mainitud äh, siin raportis. ja kuid ma usun, et Bosnias ja Serbias tegeletakse selle resolutsiooniga rohkem oluline on see, kuidas Bosnia-Hertsegoviina järgib teekaarte, mis peaks neid lähenem-, lähendama Euroopa Liidule. kuid me näeme, et me peame pidevalt samade küsimustega tegelema. kohtusüsteemi reform on küsimus, millega Bosnia äh, poliitikud on pidanud äh, tegelema, paljud äh, poliitikud Bosnia-Hertsegoviinas usuvad, et Bosniat tuleb tugevdada, teised jällegi leiavad seeläbi, et tugevdatakse Sõrpska vabariiki, teised jällegi leiavad, et tuleb ähm, erinevaid üksusi tugevdada, kuid äh, ma ütleksin, et kumbki lahendus ei ole jätkusuutlik. välisinvestorid äh, sellisel juhul ei soovi investeerida äh, Bosnia-Hertsegoviinas ning äh, ei poliitika ega majandus ei saa nendest meetmetest mingit kasu ja seetõttu mina leian, et meie Euroopa Liidu institutsioonid, kaasa arvatud Euroopa Parlament, peaksime pakkuma teistsuguse lahenduse. me peaksime julgustama uut positiivset, siduvat, integreerivat äh, lähenemist me peame Bosniat ette valmistama järgnevaks äh, faasiks tema teel Euroopa Liitu. kui see dünaamika ei ole aga piisavalt kiire ja me näeme, et Bosnia-Hertsegoviina on jäänud maha teistest Balkani riikidest, siis see ainult äh, mõjutab negatiivselt selle riigi olukorda. Äh, kodanikud on valinud poliitilise eliidi ning see liit on praegu näidanud, et nad ei ole valmi-, hakkama saanud nende väljakutsetega, mis, millega Bosnia silmitsi on. paar sõna Jakob Fintsi juhtumist. kahjuks ei ole piisavalt palju poliitilist tahet selleks, et rakendada Strasbourgi äh, inimõiguste kohtu otsust Bosnias tuleb läbi viia valimised selleks, et uus äh, äh, äh, presidentuur valida. ja kui Bosnia ei, ei saa anda võimalust oma, kõikidele oma kodanikele lasta ennast valida, siis ma arvan, et väga keeruline on ka sellele riigile anda ähm, mingisugust tähtaega, mis ajaks äh, see riik on valmis Euroopa Liiduga liituma. olukord valimisseaduse reformiga on äärmiselt keeruline, aga ainult see reform võimaldab äh, vähemuste õigusi tagada. kas me peame tõesti veel neli aastat jääma ootama kuni järgmiste valimisteni? ma arvan, et see peab olema meie sõnum Bosnia-Hertsegoviinale ma ei hakka rääkima viisarežiimi lihtsustamisest, sellest on juba palju räägitud, kui ma usun, et selles ähm, valdkonnas me saame palju rohkem ära teha, kui seni on tehtud. me kindlasti esitame ka mõningad muudatusettepanekud, mis ainult parandavad seda raportit ja ma usun, et äh, see raport ka avaldab positiivset mõju edasistele arengutele Bosnia-Hertsegoviinas. härra esimees, meil on veel kolm kõnelejat. Äh, sõna saab veel äh, laienemispeadirektoraadi esindaja proua Pakk ja peale selle meil on veel paar päevakorrapunkti, nii et me peame ka kella vaatama. ja ma paluksin, et härra Posselt, härra Svoboda ja härra Breda, härra äh, Mingrelli võtaks sõna. härra Posselt, suur tänu. proua raportöörist ei olnudki midagi muud oodata kui nii head raportit ma sooviksin siiski puudutada paari punkte. ma hoiatan selle eest, et et küsimuse alla üritatakse seada kõrge esindaja äh, kohta või kõrge esindaja büroo kohta. ma arvan, et me peame selle raportiga väga selge äh, sõnumi saatma, et äh, kõrge esindaja ametikohta tuleb tugevdada ja kõrge esindaja büroo peab jääma koha peal pikemaks ajaks, me peame toetama seda ka oma poolt. meil on seal suurepärane esindaja. paraku Euroopa institutsioonid ei ole piisavalt äh, teda ja tema tegevust toetanud ja seetõttu ma tervitan seda, et äh, et siin mõningates punktides kritiseeritakse ka meie institutsioon, institutsioone, kus öeldakse, et äh, meie institutsioonid peaksid rohkem vastutust üles näitama ja juhtrolli äh, tugevamini enda kätte võtma. nüüd proua Kopale soovisin äh, öelda paar märkust, teda ei ole küll enam siin, ma arvan, et õige on see, kui kriitiliselt ja selgesõnaliselt räägitakse nendest, kes on poliitiliselt vastutavad riigis. kuid äh, õige ja ka õige on kritiseerida neid, kui nad ei saa hakkama selle poliitilise ebaõnnestumisega. Daytoni rahulepingu sõnastus on ebaõnnestunud ja riik ei ole saanud üle nendest, sellest ebaõnnestunud sõnastusest ja kui me lihtsalt neile ütleme, et nad äh, peavad seda muutma, siis sellest saab mitte kunagi lõppev lugu. meie, me peame ka ise osalema selles protsessis. kodanikuühiskonna toetamine on samuti oluline, me teame, et ilma etnilise aspektita põhiseaduses äh, selles riigis kuhugi edasi ei jõuta keskriiki tuleb äh, tugevdada, kuid tegu on siin äh, riigiga, siin peab olema tegu riigiga, kus võrdõiguslikult oleksid esindatud bosnialased, horvaadid ja serblased. aga see paraku ei ole praegu nii meie suurimaks äh, ülesandeks ongi just äh, nende kolme erineva üksuse äh, võrdväärne tugevdamine. kui meil see ei õnnestu, siis me jääme ka veel aastakümneid siia kaablema selle üle, et ei ole jõutud reformideni. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Svoboda. suur tänu, härra esimees. iseenesestmõistetavalt proua Paki raport, nagu alati, on väga hea, kõrge kvaliteediga. ma ei hakka rääkima kõikidest punktidest, vaid ähm, mul oleks paar teistsugust rõhuasetust võib-olla. ma nimelt päris ei mõista seda, et äh, miks Steinberg ja äh, Venus mõlemad äh, enne valimisi hakkavad see, selle küsimuse üle kemplema, sellepärast et tegelikult on siin ju tegu asjadega, mida saab kiiresti saavutada. nimelt, mis puudutab see rahvus, Äh, mis puudutab rahvusliku kuuluvuse küsimust, siis ma kuulsin, et Sõrbska vabariik on, on pigem valmis seda presidendivalimiste puhul äh, aktsepteerima, aga kui, kui sa-, soovitakse edusamme saavutada, siis tuleb kiiresti rakendada äh, neid positiivseid võimalusi, mis olemas on, vastasel korral edu ei saavutata nüüd kõrge esindaja, eriesindaja. ma arvan, et äh, asi on natukene üle pingutatud, sellepärast et see vahva toetus ei anna ju tegelikult mitte midagi, juba aastaid me näeme, et, äh, et, et oma tegevuses kaugemale ei jõua. Euroopa Liidu eriesindajat ei ole isegi mitte mainitud aga oluline on see, et, et meie eh, partneriks, meie kontaktisikuks on Euroopa Liidu eriesindaja. keeruline küsimus, millega Katrin Ashton praegu seotud on see, et, et kas on praegu tõhus panna mm, eriesindaja kokku delegatsiooni peaga või siis, et, et eriesindaja peab olema koos kõrge poliitika, välispoliitika esindaja bürooga. nii et me peame vaatama, milline konstellatsioon siin kõige tõhusam oleks. aga Euroopa Liidu eriesindaja, eriti kui me räägime siin juba kõrgest esindajast ja aseesimeestest, me peame selle küsimuse selgitama. et ei tekiks arusaamatusi, ma toetan härra Posseltit selles küsimuses et kui meil on väga hea esindaja seal kohapeal, siis, siis mitte ainult sellepärast, et ma olen austerlane, vaid ja, ja ka see eri, esindaja on austerlane, vaid lihtsalt on hea, kui meil oleks väga tugev eriesindaja seal kohapeal. härra Posselt, kui me praegu hakkame siit äh, Bosnia-Hertsegoviinat uuesti korraldama, siis me tõesti ei taga väga häid eeldusi probleemide lahendamiseks Bosnia-Hertsegoviinas. nii et me peame töötama nende kahe üksusega, mis seal praegu olemas on ja peame tagama selle, et ka horvaadid rahvusena saaksid kõik võrdsed õigused. järgmine. ma ei ole päris rahul punktidega kuus ja seitse, eriti punktiga seitse. siin ei ole ju mainitud mitte ainult, siin ei ole tegu mitte ainult Sõpska vabariigi valitsusega, vaid on ka teisi äh, haldusstruktuure, kes, kes ei ole täitnud Daytoni rahulepet. kui, kui kõik suudaksid Daytoni rahulepet täita, siis me saame väga rahul olla, kuid praegune see olukord on äh, ebarahuldav me peaksime andma võimaluse Daytoni rahulepingule, et see suudaks äh, olukorda riigis parandada järgnevatel aastatel. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Breda. Ehm, härra esimees, ka mina sooviksin õnnitleda proua Paki kaks lühikest kiiret küsimust kõigepealt punkt kaksteist, ma tervitan siin seda väga selget sõnavalikut. ja see puudutab vajalikke põhiseaduse reforme, ma arvan, et siin on tegu võtmeküsimusega, teised kolleegid juba mainisid seda. et põhiseadust sätete muutmine on väga vajalik. siin siin juba küsiti, et kas tegu on protektoraadiga või on tegu iseseisva riigiga, ma arvan, et see küsimus on seotud põhiseadusega. Strasbourgi inimõiguste kohtu otsuseid tuleb järgida. teine punkt. see on seotud äh, ühe juhtumiga ja ma alguses arvasin, et tegu on lihtsalt äh, mingi meedia kuulujutuga. nii et äh, Sõpska vabariigi peaministri taotlus selles taotluses nõuti, et pressi äh, boikoteeritaks. ma arvasin, et peaministri poolt on tegu aprillinaljaga, kuid see nõue on nii absurdne nii et see nõue on tõesti nii absurdne, et me peaksime ka seda esile tooma, kui oluline on see, et press peab olema vaba ja et ini-, ini-, kodanikke tuleb teavitada. suur tänu ja nüüd saab sõna laienemisdirektoraadi esindaja. aitäh, kõigepealt tahaksin tänada proua Paki suurepärase raporti eest. ma jagan täiesti proua Paki veendumust Bosnia ja Hertsegoviina olukorra kohta ja selle üle, et olukord on viimastel kuudel halvenenud. reformid kulgevad väga aeglaselt, majanduskriis muudab kõik veel raskemaks ning kahe tuhande kümnes aasta on Bosnia-Hertsegoviinas ka valimiste aasta. see muudab äh, kogu olukorra veelgi keerulisemaks, sest äh, viimastel nädalatel on selles riigis olnud kuulda äh, Äh, pingeid õhutavaid äh, sõnavõtte. väga varsti pärast ametisse astumist äh, külastasid volinik Füller ja proua Ashton Bosnia-Hertsegoviinat, et näidata, kuidas Euroopa Liit sellesse riiki suhtub, kui tähtsaks ta seda peab, kuid samuti selleks, et kutsuda sealseid juhte üles tegema rohkem tööd, tagamaks, et Bosnia suudab lähema aasta või kahe jooksul Euroopa Liidule lähemale liikuda. kuid selleks, et seda ühist eesmärki saavutada, peavad Bosnia-Hertsegoviina liidrid tõesti midagi tegema ning kahjuks ei ole nad siiamaani seda suutnud. kõigepealt peavad nad suutma läbi viia konstitutsioonilised muudatused. eelmisel sügisel üht-teist toimus võib-olla ma siinkohal proua Pakiga päriselt ei nõustu. Euroopa Liit ja USA äh, Rootsi eesistumise ajal äh, koos äh, Nõukogu Euroopa Komisjoniga tegid jõulise katse suruda läbi vähemalt põhiseaduse minimaalsed muudatused, sellest ei oleks olnud väga palju abi, kuid siiski äh, Bosnia-Hertsegoviina oleks muutunud pisut paremini funktsioneerivaks riigiks ning teiseks, ja see on väga tähtis, seda maininud ka proua Pakk ja paljud teised kõnelejad, teiseks oleks see ühtlustanud Bosnia-Hertsegoviina põhiseaduse Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooniga ning äh, pärast detsembrikuist äh, kohtuotsust on see muidugi veelgi tähtsam, kuid kahjuks ei õnnestunud. see ei õnnestunud, kuid see oli tähtis katse. ja nüüd siis on esitatud mitmeid uusi katseid ning Bosnia-Hertsegoviina võimud peaksid püüdma neid ettepanekuid ka rakendada ja jõudma lõpuks äh, selleni, et enne valimisi need muudatused põhiseaduses ka tehakse. peaminister alustas paari nädala eest uue tegevuskavaga, me loodame, et tal õnnestub see läbi suruda, kuid mm, me ei ole enam eriti optimistlikud, sest me oleme näinud, kuidas viivitatakse ja ülesannet edasi lükatakse, näib ka, et ei ole poliitilist tahet. see aga tähendab seda, et esimest korda, esimest korda ajaloos toimuvad Euroopa Liidu liikmelisust püüdlevas riigis teised üldvalimised, ilma et mõned tema enda kodanikest eh, ei ole eh, valimiskõlbulikud. see tähendab, et Bosnia-Hertsegoviina on läinud vastuollu kahepoolse leppe teise artikliga, artikliga number kaks ning proua Pakil on täiesti õigus, kui ta ütleb, et et äh, tuleks teha kõike, mis vähegi võimalik, et see olukord ümber pöörata, sest Euroopa Liidu liikmeks saamine tähendab seda, et austatakse Euroopa Liidu reegleid. veel üks asi, kümne aasta eest, kümne päeva eest korraldasime Sarajevos kohtumise ja selgitasime seal veel kord, mida oleks võimalik teha, et ähm, põhiseaduse muutmise seadus vastu võetaks. me jätkame ka oma tavapärast dialoogi Bosnia-Hertsegoviina võimudega. Mm, teeme koostööd nende parlamendi ja vastavate komisjonidega kakskümmend riiki on vastava leppe juba äh, heaks kiitnud ning juunikuus tuleb äh, kokku leppida selles, äh, mida tehakse riigivaraga ja meile on öeldud, et meil on mitmeid instrumente, mis on juba mm, ammu olemas ja mis on töökõlbulikud mitmes teises riigis, kuid kahjuks ei tööta need Bosnia-Hertsegoviinas. võib-olla ainuke erand on viisarežiimi lihtsustamine, sest viimaste kuude jooksul oleme me näinud äh, edusamme ja äh, me võiksime endalt isegi küsida, et miks see siis nii on, kuid tõenäoliselt poliitilised liidrid lihtsalt ei julge Äh, julge käituda selliselt, et jääks mulje, et nad ei püüagi kodanikku aidata. tõenäoliselt see on põhjus, aga olgu põhjus milline tahes, see on hea, et äh, on õnnestunud saavutada edu vähemalt äh, viisaküsimuses. see näitab, et poliitilisi otsuseid on võimalik teha ja et eesmärke on võimalik saavutada. mis puudutab kommentaare, mida ametivõimud ise on meile saatnud, siis nende põhjal me kujundame oma lõplikku hinnangut ning olen kindel, et võime selle teile esitada juba varsti kuid äh, tahaksin veel kord selgelt äh, rõhutada ühte asja äh, viisarežiimi kohta. see on võtmetähtsusega element, on väga oluline, et viisasüsteem Bosnia-Hertsegoviina elanike jaoks, kodanike jaoks muudetakse lihtsamaks, kuid see on tähtis küsimus ka meie liikmesriikidele. viisa režiimi lihtsustamise teejuht on alati samasugune, ükskõik millisest kolmandast riigist käib jutt. me järgime alati sama lähenemisviisi ja ma tahaksin siin avameelselt öelda, et komisjoni tegelikult ei saa süüdistada, kui kõnealune riik ise ei ole suutnud midagi saavutada. Bosnia-Hertsegoviina eelmisel aastal ei suutnud täita eesmärke, mille täitsid kolm ülejäänud riiki, mis said viisavabaduse. ka Bosnia-Hertsegoviinal võiks olla tänaseks viisavabadus kui tema asutused oleksid töötanud paremini. kui nad oleksid täitnud viisarežiimi lihtsustamise dialoogi nõudeid. Nad ei teinud ära omapoolset tööd, kuid meie praegu teeme pingutusi, et Bosnia-Hertsegoviina siiski jõuaks, siiski jõuaks sinna, kuhu ta jõuda soovib. nagu proua Pakk, nii ka meie mõistame hukka Äh, selle, et niivõrd vähe sõjakurjategijaid, sealhulgas seksuaalkurjategijaid, on võetud vastutusele ja süüdi mõistetud. Äh, siseriiklik äh, sõjakuritegude strateegia peab olema tugevam, see strateegia on olemas, olemas on ka tegevuskava, kuid kahjuks ei ole vastu võetud hulka asjakohaseid õigusakte, mille abil neid seadusi rakendada. juba mitu aastat me ootame, mis saab ja vaatame, mida tehakse. kahe tuhande kümnendal aastal me jätkame seda tegevust, kuid me peame tegelikult ka hindama reformi ja selle tulemusi, enne kui me jõuame kahe tuhande üheteistkümnendasse aastasse ja eraldame maksumaksja raha reformi jätkamiseks. me ei saa seda teha, kui Bosnia-Hertsegoviina ametivõimud ei näita üles tõelist tahet vastu võtta otsuseid ja teha ära vajalik töö. ma olen nõus ka sellega, et väga oluline on teha koostööd kodanikuühiskonnaga. Euroopa Liit nägi Sarajevos milliseid programme meie toetuse abil on viimastel aastatel läbi viidud, eriti just viimasel aastal, äh, sealhulgas on siis korraldatud kohtumisi erinevate parlamentääridega, ka Euroopa Parlamendi saadikutega ja lisaks on seda raha kasutatud koostööks vabaühendustega. on mitmeid noori vabaühendusi, kes on väga paljulubavad ning äh, koostöös nende äh, Serbia ja Horvaatia vabaühendustega on loodud üks algatus, mille eesmärgiks on saavutada tõde ja tõeline leppimine lähimineviku osas. leida tõde ja saavutada leppimine. Need on tähtsad sammud. ma nõustun ka äh, härra Kukasega, kes ütles, et äh, meediavabadus, meedia sõltumatus on midagi sellist, mis peaks siin raportis sees olema. teised kolleegid äh, mainisid ka teisi asju, kuid kõike seda ei ole mul aega puudutada võin öelda, et enamiku nende ettepanekutega ma nõustun ma nõustun ka proua Pakiga, kes ütles, et kahe koolisüsteem ühe katuse all on täiesti vastuvõetamatu, sest see valmistab ette uut põlvkonda, kes kõige paremal juhul suudab üksteisest lihtsalt mööda ja läbi vaadata, kuid halvemal juhul hakkab äh, teist poolt vaevama, vaenama. Äh, mulle on öeldud, et ma ei tea sellest riigist midagi Ehm, ja et ma ei saa aru tõelise identiteedi küsimusest, eh, sellega ma siinkohal ka piirdun. kuid ütlen veel ehm, hariduse ja kultuuri kohta, et ka neid valdkondi püüame oma toetuse abil edendada ja nagu ütles proua Takk, eh, proua, proua Pakk, on äh, Bosnia-Hertsegoviinas kolmteist erinevat äh, ministeeriumit, kes nende küsimustega tegelevad, nii et nende aitamine ei ole lihtne. viimastel aastatel oleme kasutanud erinevaid programme, Erasmus äh, Mundust on rakendatud, kuigi mitte üliedukalt, sest puudus siseriiklik kontaktasutus, kes oleks informeerinud Bosnia-Hertsegoviina ülikoole erinevatest võimalustest. Erasmus Mundus toimib, kuid võiks toimida palju paremini on väga oluline, et me ühiselt jätkaksime jõupingutusi vastutustundliku juhtimise suunas ning et me annaksime tõelisi tõendeid Bosnia-Hertsegoviina ähm, elanikkonnale, et nende tulevik võiks olla Euroopa Liidu liikmesriigi rahva tulevik ning samuti, et neil on võimalik saavutada viisavabadus. ja ma arvan, et teie raport äh, on samuti siin suureks abiks e, ja aitab neid teateid, mida just sõnastasin, viia Bosnia-Hertsegoviina rahvani, aitäh! aitäh ka teile. nüüd on teie, teie teha see, kas me jõuame ka viimase päevakorrapunktini. suur tänu, ma sooviksin puudutada ainult paari asja, mida ma ise olin ära unustanud. suur tänu Edvardi eest selle eh, meediaküsimuse puudutuse eest, jah, me peame eh, meediaküsimust puudutama. seda ma kindlasti ka teen eh, meedia sõltumatust seal pidevalt rünnatakse. kolleeg mainis siin ka, et Bosnia-Hertsegoviina tulevik ei ole Euroopa Liidus piisavalt rõhutatud, ma arvan, et äh, raportis on seda piisavalt äh, mainitud. proua Koppa, kes enam siin kohal ei ole, mitte keegi ei kuula mind Balkanil, kui, kui me ei ole realistlikud, kui me selge sõnaga ei räägi. viisakus on üks asi, kuid asjade õigete nimedega nimetamine on teine asi. ma arvan, et ma ei ole ebaviisakas, vaid ma lihtsalt nimetan asju nende õigede, õigete nimedega. ja sellisel juhul meid ka mõistetakse, sellepärast et meid mõistetakse ainult sellisel juhul, kui äh, me asju nende õigete nimedega nimetame. suur tänu nende mõningate kommentaaride eest, ma olen täiesti valmis äh, neid äh, kaasama oma raportisse. Eh, proua Ladfordilt tulid siis väga head ettepanekud. ja Bosnia-Hertsegoviinal on juba ammu olnud eh, teekava, kuid nad ei ole seda täitnud. viisalisustamisrežiimi teekava, selle puhul oli eh, tegu sellega, et kodanikud saavad sellest kasu nii et siin on tegu erinevate mm, teemadega, kuid teekavad on olemas kõikide valdkondade jaoks. proua Ladford äh, küsis, et äh, mida ma arvan sellest Madridi resolutsioonist. ma ei arva sellest mitte midagi. sest just see tuuakse väljaspoolt enne oluliste otsuste vastuvõtmist. selles resolutsioonis ei ole tegeletud äh, ka kohaliku öö, ähm, olukorraga. selle, see viga on juba ka varem tehtud. ka varem tehti selline resolutsioon, mida küll ei äh, jõustatud. nii et kui ma samamoodi läheneksin, siis äh, ma käsitleksin Bosnia-Hertsegoviinat kui äh, protektoraati ja me peaksime vältima sellist lähenemist nii et peale ja Tšovitši ei ole keegi öelnud, et ta allkirjastaks selle resolutsiooni. ja sellest konverentsist ma ei arva ka mitte midagi, see, see on lihtsalt show jaoks, et kui te tahate sinna minna, siis palun väga. ma ei tea, kes sellest peaks kasu saama. ja ma arvan, et äh, viisarežiimi äh, tuleb lihtsustada juba sel suvel härra Pilan ütles, et kui antakse teekava viisarežiimi lihtsustamiseks, siis lõpetuseks on mingid tulemused saavutatud ja viisad tuleb ähm, viisad tuleb äh, kaotada, nii et äh, mina arvan, et nad on selle teekava täitnud, kõik need tingimused, nii nagu ka Albaania, nii et äh, tuleb, me peame ka oma kohustused kinni pidama. nüüd kõrge esindaja küsimus ja kõrge välispoliitika esindaja küsimus, et ähm, ma arvan, et see küsimus, see problemaatika, kes kellele peab siin nüüd kohta tegema, äh, see ei, ei kuulu siia raportisse, aga et me peaksime mõlemat ametikohta nimetama, see on täiesti õige. Äh, härra Mirel, me oleme kohtunud erinevatel konverentsidel võib-olla küll mitte sellel, mis esi-, mida esimesel juulil peetakse. Te ütlesite, et, et mingid äh, ettepanekud on tehtud. jah, tõesti. kuid ei kasutata seda, mis on juba olemas. Nad on, ma ei, ma ei saa aru, miks me pidevalt arvame, et meie teame paremini, kuidas asjad käivad ja see, mida siin öeldi, et põhiseadus tuleb muuta, ma olen täiesti sellega nõus, ma juba aastaid üritan inimestele selgeks teha, et meie ei saa väljastpoolt anda sellele riigile uut põhiseadust. välja arvatud, kui meil oleks uus Daytoni kohtumine, kuid seda ei soovi mitte keegi korraldada, meil on pidevalt valimised, meil on pidevalt tegu poliitikutega, kes peavad võtma vastutuse enda kätte sel- ja, ja koostama sellise põhi-, eh, seaduse, millel oleks tegu ja nägu. ja kui kellelgi on veel ettepanekud, siis loomulikult ma olen nõus neid läbi vaatama ja sellega ma lõpetan. jah, me kõik elaksime paremini, kui me lihtsalt räägiksime vähem. aga ähm, ma ei soovi sellega muidugi kedagi haavata, ma lihtsalt ütlen, et praegu meil tekkis ulatuslik debatt, sest meil oli nii palju teemasid ja niimoodi lihtsalt juhtus, nüüd aga annan ma siiski sõna ka proua Kiil Nilssonile ja ütlen enne, et proua Paagi raporti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmeteistkümnes aprill kell kaksteist. ja nüüd saab sõna proua Kiil Nilsson. et ta räägiks meile Euroopa Ühenduse Pakistani vahelisest tagasivõtulepingust ja millega soovitatakse et äh, kodanikuvabaduste komisjon ei kiidaks heaks lepingut Pakistaniga. Äh, nii et palun kuulake tähelepanelikult ja palun, teil on sõna. suur aitäh! lugupeetud kolleegid! Teile on esitatud arvamuse projekt ning oma äh, fraktsiooni nimel teen ettepanekut, libe äh, lükkaks äh, selle ettepaneku tagasi, ma olen esitanud ka põhjendused. ja, ja põhiliselt on mul kolm, kaks argumenti. esiteks, Euroopa Parlamendil on ajalooline võimalus hinnata tagasivõtulepingut ja, ja mõjutada sellise lepingu sisu ja kuivõrd Pakistanis on inimõiguste alane olukord selline, et seda tuleb äh, äh, põhjalikumalt hinnata, siis peaksime me äh, lepingu praegu tagasi lükkama. me oleme minevikus sõlminud üksteist tagasivõtulepingut, ilma et Euroopa Parlament oleks suutnud nende sisu kuidagi mõjutada ja seni ei ole hinnatud ühegi olemasoleva tagasivõtulepingu sisu ega mõju, kuigi neid on üksteist. ning tagasivõtulepingute sisu ei ole avalik ja eh, seda ei tutvustata ei Euroopa Parlamendile ega liikmesriikide parlamentidele, mis toob kaasa selle, et Euroopa Parlamendil ei ole kuidagi võimalik analüüsida ühenduse poliitikate rakendamist. seega ei saa Euroopa Parlament teha oma tööd, ei saa osaleda õigusloome kujundamisel eh, ja see on tähtis aspekt, kui me mõtleme inimõiguste kaitsele enne kui sõlmitakse mõni uus tagasivõtuleping mõne uue kolmanda riigiga, tuleb meil vaadata, mismoodi on rakendatud seniseid tagasivõtulepinguid. peale selle Euroopa Komisjon lubas, et enne kahe tuhande üheksanda aasta lõppu neid ühteteist lepingut ka hinnatakse, kuid seda tehtud ei ole. ja seetõttu oleme me nüüd olukorras, mida võib võrrelda SWIFTi lepingu äh, ümber toimuvaga me ei sea kahtluse alla mitte seda tagasivõtulepingut, mis nüüd peaks sõlmitama Pakistaniga, vaid tagasivõtulepinguid põhimõtteliselt. tegemist on, nagu te teate, esimese tagasivõtulepinguga, mida Euroopa Parlament on arutanud pärast seda, kui Lissaboni leping, mis annab meile uued õigused, jõustus ja kuna Lissaboni leping tõepoolest annab Euroopa Parlamendile väga suured õigused, muuhulgas vetoõiguse, selliste lepingute puhul siis teen ma ettepaneku, et Euroopa Parlament kasutaks oma võimu täielikult, et ta kasutaks asjaolu, et ta on nüüd nõukoguga võrdsel pulgal, et ta on äh, nii-öelda kaasõiguslooja äh, ja seetõttu peaksime me tagasi lükkama selle Pakistani puudutava tagasivõtulepingu kuni Euroopa Komisjon ei ole meile esitanud eelmiste tagasivõtulepingute hinnangut. peale selle ei ole selles lepingus piisavaid eh, tagatisi inimõiguste kaitseks, komisjon ei ole vastavale kriitikale ka vastanud, kuid eh, kahe tuhande viienda aasta Euroopa Komisjoni dokumendist me siiski loeme teatavaid selgitusi tagasivõtulepingute kohta, ja eh, saame teada, et kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ametiasutuste tehtud otsused peavad äh, olema kooskõlas Genfi konventsiooniga viiskümmend üks, protokolliga seitsekümmend üks ning äh, äh, samuti siis Dublini konventsiooniga number kakssada kümme ja lisaks ka Euroopa Liidu inimõiguste alase konventsiooniga. kuid komisjon teab väga hästi, et et kedagi ei saa kolmandale riigile välja anda juhul, kui äh, valitseb äh, reaalne oht, et see inimene mõistetakse seal surma ja hukatakse või et teda piinatakse või et ta allutatakse muule äh, ebainimlikule kohtlemisele. me teame väga hästi, et Pakistanis hukatakse inimesi, röövitakse neid, naistel pole mingeid õigusi ja nii edasi, kõik teavad seda isegi kuid sellest hoolimata on komisjon ja nõukogu nüüd alla kirjutanud tagasivõtulepingule Pakistaniga, riigiga, kus, nagu öeldud, puuduvad tagatised inimõiguste eh, kaitseks, kus eh, ei austata põhiõigusi, kus hukatakse neid isikuid, kes Pakistanile välja antakse ja nii edasi komisjon on meile öelnud, et Euroopa Liidu liikmesriigid võivad ise tagada, et kaitstaks vastavate väljaantavate isikute põhiõigused. liikmesriik võib ise kuidagi kindlaks teha, et Pakistan ei asuks väljaantavat isikut piinama või hukkama. raske on uskuda, et keegi seda teha suudaks. peale selle artikkel kakssada üksteist meie lepingust ütleb meile, et Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu õigusloome, äh, õigusaktide valvaja, et tema peab valvama selle üle, et me oma õigusloomet korrektselt rakendaks. seega on Euroopa Komisjoni asi tagada, et ähm, täidetaks neid tingimusi, mis on ette nähtud tagasivõtulepingus. nõukogu omalt poolt ütleb, et tema küll ei vastuta selle eest, kuidas neid tagasivõtulepinguid hallatakse või kontrollitakse ja see kõik valmistab mulle muret. sest komisjon teatavasti ähm, esindab äh, liikmesriike ja kui ta ütleb, et liikmesriikide asutused las vaatavad ise, mis juhtub nendega, kes Pakistani tagasi saadetakse, mm, siis see on äh, kahetsusväärne. näiteks äh, kahe tuhande neljandal aastal sõlmiti, äh, rakendus samasugune tagasivõtuleping Sri Lankaga, hoolimata sündmustest, mis olid seal aset leidnud. ja hoolimata nendest sündmustest ei ole Euroopa Liit kunagi peatanud tamiilide äh, väljaandmist, kuigi äh, nende väljaandmine tegelikult on vastuolus Euroopa Liidu inimõiguste kaitsekonventsiooniga. ja peale selle ma, ma küsin endalt ka, mis saab nendest afgaanidest, kes saadetakse, kes antakse välja Pakistanile, kuidas me võime olla kindlad, et neid afgaane seal ähm, koheldakse inimväärselt? kas äh, Pakistan annab nad omakorda välja Afganistanile ja kas ta täidab sealjuures inimväärse kohtlemise tingimusi? tekib ju dominoefekt mm, meie vastutame tegelikult äh, ju ainult, äh, otseselt ainult selle eest, mis toimub seoses Pakistaniga, kuid Pakistan ja Afganistan sõlmivad kahepoolse lepingu, mille alusel nad annavad isikud üksteisele välja ja meie ei saa sinna midagi parata. kolmekümne esimesel märtsil kaks tuhat üheksa esitasime Euroopa Komisjonile vastava küsimuse ja ei saanud sellele mingit vastust. ning oma pika jutu lõpetuseks ütleksin ma, et kahe tuhande kolmandal aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis äh, kutsub üles kõiki liikmesriike äh, rakendama asjakohaseid reegleid tagasisaatmispraktika kohta, kuivõrd see praktika sageli on vastuolus kehtiva seadusega ning ei austa inimväärikust. ja päris lõpuks tahaksin ma lühidalt vastata ka neile kolleegidele, kes võtsid sõna meie arvamuse projekti esimese arutelu ajal Nad ütlesid, et äh, see leping tõstatab erinevaid inimõiguste rikkumise äh, küsimusi, kuid sellest hoolimata olid mõned kolleegid äh, tagasivõtulepingu heakskiitmise poolt, öeldes, et Pakistan on ju teatud edusamme teinud. siiski ei ole keegi mulle tõendanud, et selliseid edusamme tehtud on ja seetõttu ma tahaksin teada, millised need siis on, millest te räägite? peale selle on inimõiguste kaitse väga tundlik teema Öeldakse ka, et Pakistan on aidanud kaasa terrorismi vastase, vastases võitluses, kuid mina meenutan siin seoseid Talibaniga ja sellega, et Pakistani salaluureteenus, äh, teenistus vastutab vähemalt osaliselt äh, tragöödia eest, mis on langenud osaks äh, afgaanidele ja ka pakistanlastele endale. tänan. Euh, suur tänu, härra esimees mõningad märkused selle soovituse kohta, mille meile on esitanud proua Kim Nielsen. kõigepealt ma jagan proua Kim Nielseni muret, mis on seotud Pakistanis valitseva ebastabiilse olukorraga ja ka, ja ka sellega, kui eh, puudulik on sealne inimõigustest eh, kinnipidamine. me nägime juba, mis toimus Pakistanis esmaspäeval see näitab, et riik on äh, nõrk ja ei suuda ka inimeste turvalisust äh, tagada. ma sooviksin aga sellegipoolest öelda järgmist. Nendel tingimustel peab olema väga selge koostööraamistik äh, Pakistaniga isikute tagasi saatmise kohta. vastasel korral iga liikmesriik hakkab tegutsema väljaspool Euroopa Liidu seadusandlikku raamistikku ning lepingu artikkel kuus ütleb, et Euroopa Liit peab olema esindatud ühises tagasivõtukomisjonis ning siin saab Euroopa Liit ka kontrollida inimõigustest kinnipidamist tagasivõtuprotsessis. nii et siin meil oleks võimalik saavutada selge roll. nüüd Afgaani põgenike küsimus. see arvamus tekitab mulje, justkui oleks tegu kahe võrdse küsimusega, et Afgaani põgenike teema on võrdne eh, eh, pakistanlaste tagasisaatmisega. Eh, aga ma sooviksin viidata sellele, et alates aastast kaks tuhat viis umbes üks koma viis miljonit afgaani, kes on saadetud tagasi Afganistani olid äh, seotud siiski äh, vabatahtliku äh, tagasisaatmisega ja seda protsessi kontrollis ka ÜRO kõrge mm, põgenike esindaja. nii et ma arvan, et selline aspekt on siin tervitatav. ma tervitan ka seda, et proua Kill-Nielsen on maininud, et väga vähe on infot selle kohta kuidas tagasivõtulepingut Euroopa Liidus äh, rakendatakse, jah, ma ütleksin, et meil on vaja siin süvitsi minevat analüüsi, kuid see ei ole mingi, mingiks argumendiks selle lepingu tagasilükkamise jaoks. üldiselt nenditakse, et me vajame andmeid selleks, selle lepingu jaoks aga see ei tähenda seda, et spe-, et spetsiifiliselt sellepärast me peaksime tagasivõtulepingu tagasi lükkama. suur tänu, härra Vigenin! We are running out of time. <clears throat> In general we share uh, the findings of uh, Mrs Kill. hästi lühidalt, kuna meil hakkab aeg otsa saama, proua Genelisele oleme väga tänulik, sest ta tegi nii tohutult palju tööd ära selle arvamusega peame tunnistama, et on riike, kus inimõiguste olukord ei ole parem kui Pakistanis ja nagu te mainisite, taolised tagasivõtulepingud Euroopa Liidul on nende riikidega. seetõttu peame me vaja, äh, peab meil olema sellise tagasivõtulepingu analüüs olema ja kuivõrd meil on esimest korda võimalus kasutada oma uut võimu, ehm, mitte see, et meil on ainult on see uus võim, aga meil on võimalus paluda taolist hinnangut ning pöörata meie tähelepanu nendele teemadele, mis te oma raporti põhjendustes ära tõite. protseduurilises mõttes ma paluksin või küsiksin kas arvate, et võib-olla paluksime mitte libekomisjonil tagasi lükata, vaid edasi lükata selle tagasivõtulepingu üle hääletamist, enne kui nad edasi liiguvad selle äh, alase diskussiooniga, võib-olla võime ta enne ära oodata taolise mõjuanalüüsi ja teiseks vaadata, milline oleks komisjonipoolne vastus, kuidas nad saavad tagada meile, et see tagasivõtuleping võtab arvesse ka inimõiguste olukorda ning nende inimõigust äh,, inimeste kin-, äh, õigustest kinnipidamist, kes kuuluvad tagasisaatmisele äh, selle lepingu kohaselt. kui taoline analüüs ei oleks võimalik, siis aktsepteerime taolist soovitust, mille annaks meie komisjon ja kui ma õigesti aru saan, annab samasugune äh,, arutab ka libe komisjon äh, tõsiselt äh, selle hääletamise tulemust. suur aitäh, ma pean küsima kas äh, härra Haino Marius Digi Relexist on siin või soovib sõna võtta või midagi? minu nimi on Pavel Vusakevitš. härra Hainoh ei saanud tulla, mina olen Digi Relexist. üks fraas, palun. oli terve hulk teemasid ja kui võimalik oleks, tahaksin kasutada siin võimalust vastata vähemalt mõnedele neist kui vähegi võimalik. meil on tõlkidega probleem. Nad on ületanud juba lubatud tööaega ja nagu te näete, meil on väike probleem. ma hea meelega näeksin, et te arutate asja otse proua Nilseniga, aga ma tahaksin, et te lõpetate selle diskussiooni, andeks, andes mõned äh, vastused, aga võite esitada selle ka kirjalikult on kaks punkti, hea küll, väga-väga lühidalt ja siis proua Nielsen. niisiis, kõigepealt sõna talle, kaks punkti. jah, suur aitäh. kaks punkti tähendab kõigepealt hindam- äh,, analüüs ja teiseks inimõiguste kaitse. kõigepealt analüüs ja selle kuupäevad. me kavatseme teha tagasivõtulepingu rakendamise analüüsi nii olemasolevale kui ka mandaadi, läbirääkimiste mandaadi oma, mida me praegu läbi viime, aga tähtajaks on kaks tuhat kümme, mitte kaks tuhat üheksa, see kuulutati välja Stockholmi äh, programmis ja sellest tähtajast peetakse kinni, aga ja see toob mind teise punkti juurde, mis puudutab inimõiguste kaitset, ma pean rõhutama taaskord ja see on asi, millele püüdsin teie tähelepanu pöörata ka möödunud kord. tagasivõtuleping ei ole seadus, kus me kordame neid õigusi, mis on mujal juba nagunii loetletud. see on mittepuudutamise klausel, see toob selgelt ära kohustused, mis tulenevad rahvusvahelistest kokkulepetest ja iga osapoole siseõigusest mis ei tohi, äh, mis ei tohi, mida ei tohi välistada selle kokkuleppega ja need kohustused, muuhulgas Genfi konverents, äh, äh, konventsioon, ÜRO, AGI, kõik, kõikidest neist tuleb kinni pidada, enne kui me üldse AGI-ni jõuame. aitäh, proua Kiil, Nielsen, palun. Pakistan, vähemalt praegu, ei ole veel alla kirjutanud tervet hulka inimõiguste alaseid kon-, äh, rahvusvahelisi konventsioone, ei Genfi konverentsioon, konventsioon ega muud, nii et eriti mulle kindlust ei anna siin. aga et vastata nüüd härra selle, kes küsis, kas me ei võiks ära oodata analüüsi. kui ma õigesti aru sain, siis kavatsetakse sellega hakkama saada selle aasta jooksul, et selle aasta lõpus. see tähendab see ei tähenda, et me selle tõesti edasi peaksime lükkama, ma olen nõus, analüüsi peaks ära ootama, see on oluline ning debatt tagasivõtmise lepingu üle uuesti peale seda, kui me analüüsi raporti oleme läbi lugenud ja loomulikult see ei ole ainus punkt, mis probleeme põhjustas, see oli üks neist, aga me peame debatti pidama ja uuesti läbi vaatama selle kokkuleppe tol hetkel, kui meil analüüs olemas aitäh täna teid kõiki, tänan tõlke, kolm asja tahan välja öelda väga-väga lühidalt. me hääletame, kui see raport või see arvamus tuleb hääletamisele alles ainult viimase lõigu üle, mis, mis sisaldab endas soovitusi. kui meil on vaja eh, teha muudatusettepanekuid, peame neid tegema alles ainult selle viimase soovituse kohta ja siis ütleksin mina ka, et tähtaeg muudatusteks on reede, üheksas aprill kell kaksteist ja lõpuks ütleme, et järgmine koosolek on kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal aprillil. suur aitäh ja tänan veel kord tõlke!